Uh, dear friends, ladies and gentlemen, let us start. kallid sõbrad, daamid ja härrad, alustagem oma koosolekuga. kolleege tuleb siia järjest juurde ja ähm, mõne hetke pärast on meid siin kindlasti rohkem kui praegu. kell üheksa oli saal peaaegu et tühi, aga nüüd on juba olukord täiesti hea ja tahaksime siin tervitada ja mitte esmakordselt äh, voliniku Moedast. meil on teid siin taas kord väga hea meel näha. ja meie tänaseks äh, teemaks on Euroopa teaduspoliitika hetkeolukord ma tahaksin teile kõigile teada anda, et volinik Moedas esitleb komisjoni äh, prioriteete teaduspoliitika innovatsiooni vallas ja äh, räägib ka Horisont kahe tuhande kahekümne tulemustest, see on kõik meie jaoks väga oluline. ja äh, lisaks räägib ka teadusliku nõuandemehhanismist. ma olen volinik Moedasega pikka aega olnud ühenduses ITRE komisjoni nimel, arutades äh, olulisi teemasid ja selles oli kaasatud ka äh, aseesimees, nii et meil oli väga hea arutelu innovatsiooni tuleviku küsimuses äh, ja äh, seal koosolekul oli kohal ka kaheksasada inimest üle kogu Euroopa, koosolek toimus Euroopa Komisjonis ja võib-olla volinik Moedas saaks sellest ka mm, mõne sõnaga rääkida. Carlos, palun, sõna on teil. ja suur aitäh suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh selle eest, et mind siia kutsusite. ma tean, et august on juba peaaegu et nurga taga, aga mul on siiski väga hea meel siin olla ja juba kolmandat korda, kui ma nüüd ei eksi. ja täna ma tahaksin teile rääkida veidikene äh, mm, olles ära kuulanud teid, teaduskogukonna sidusrühmad kaheksa kuu jooksul, olles olnud kontaktides ka liikmesriikidega ja rahvusparlamentidega, tahaksin rääkida siis sellest, mida ma olen näinud ja millised on need prioriteedid, millega ma olen välja tulnud ja ma tahtsin arutada teiega täna äh, ja ka tahan seda teha tulevikus, sellepärast et ma tõstatan väga paljusid küsimusi, mis on äh, avatud aruteluks, selleks et ma saaksin teilt äh, saada kogemusi õppida selleks, et me saaksime liikuda erinevates suundades, selle, olles ära kuulanud teie äh, panuse arutelusse. praegusel hetkel on aeg väga raske ja keeruline Euroopas ja ma olen äh, püüdnud vaadata seda, milline on see peamine äh, kasu, mida ma viimase kaheksa kuu jooksul olen äh, saanud oma tööst enda pädevusvaldkonnas. ma usun, et me peame keskenduma sellele positiivsele aspektile, mida mitmekesisus Euroopas endaga kaasa toob. selline mitmekesisus on aluseks teadustööle, innovatsioonile tulevikus ja see on see suur asi, mille me peame arvesse võtma oma oma pädevuste valdkonnas ja oma usus, et teadustöö ja innovatsioon on majanduskasvu mootoriks. ja erinevate inimeste kaasamine ja mitmekesisus Euroopas on meie jaoks väga suureks äh, positiivseks jõuks ja ma tahan selle tulevikus äh, kindlasti kasutusele võtta. kuid sellele vaatamata on kolm suurt väljakutset minu arvates teadus- ja innovatsioonivaldkonnas. esimeseks väljakutseks on see, et nagu te teate ja ma olen seda ka korduvalt öelnud, et ähm, me ei suuda äh, saada teadustöö tulemusi turule, me ei suuda neid turule viia. me oleme sellest väga palju rääkinud, kuid äh, mida me nüüd äh, teha saaksime olukorra muutmiseks? teine trend, mis on murettekitav, on see, et mõnedes teadusvaldkondades, isegi kui me oleme kõige suuremad teadusandmete tootjad, ähm, jääme me siiski äh, tahaplaanile teatud äh, valdkondadesse ja see tähendab seda, et me peame alusteadused võtma äh, selliselt ähm, uurimise alla, et me oleksime juhtivad. ja kolmandaks, me peaksime Euroopas poliitilist jõudu rakendama rohkem teadusdiplomaatiasse ja me peame Euroopana kasutama ära oma kaalu teaduse pioneeridena EU maailmas ehk siis me peame oma kaalu maksma panema rahvusvahelisel tasandil ja diplomaatias. Äh, see strateegia, mille ma olen püüdnud kokku panna, äh, ongi selline, mis tegeleks nende kolme probleemiga. esimeseks äh, on siis see, et teadustöö tuleb viia turule toodete näol, kõik, mille me oleme saanud teadmiste näol, tuleb toodeteks muuta. kolmandaks kolmandaks äh, tuleb kasutada mitmekesisust ja neljandaks tuleb olla ühtsem ja äh, me peame tagama avatud innovatsiooni, avatud äh, teaduse ja maailmale avatuse. ja see on minu arvates just see, mida me peaksime saavutama ja see on minu visioon viieks järgnevaks aastaks ja avatud innovatsiooni, avatud teaduse ja maailmaavatuse põhimõte on siis minu lähtepunktiks, aga te küsite, mis on avatud innovatsioon, mis on avatud teadus ja mis on maailmale avatus. ma usun, et kui me räägime avatud innovatsioonist, siis minu visioon on selline, et me peame vaatama, kas Euroopa suudab kapitaliseerida Euroopa teadustöö ja innovatsiooni tulemuste arvelt minu arvates on probleemiks äh, ja lahenduseks äh, siin äh, see, et me peame vaatama, kuidas regulatiivkeskkonda muuta ja selles kontekstis peame esitama küsimuse, kuidas saaks regulatiivküsimusi vaadata maailmas, kus regulatiivprotsess võtab aega, kuid tehnoloogia areng on palju kiirem. ja see tähendab seda, et me peame vaatama kahte asja. kõigepealt mm, Ehm, tuleb vaadata ehm, seda reguleerimisvaldkonda, tuleb arutada seda teemat siin parlamendis erinevate fraktsioonidega, tuleb mõelda, milline on tuleviku regulatsioon. Ehm, mõnikord, kui me tegeleme reguleerimistööga, Eh, siis eh, me eh, tegeleme sellise regulatsiooniga, mis puudutab asju, mis tulevikus üldse eksisteerima ei saagi ja seetõttu meil on vaja selleteemalist arutelu ja ma tahaksin kuulda ära ka teiepoolsed mõtted, sellepärast et see on üks väga oluline aspekt, mis mõnikord ei võimalda meil saavutada täispotentsiaali. teiseks tahaksin esile tõsta oma kogemuse vaadates erinevate innovatsioonide ökosüsteemi üle kogu maailma. innovatsiooni ökosüsteem mm, on selline, kus on alati eh, ülikool keskmeks ja sinna on kaasatud ka ettevõtjad ja eh, rahastus ja eh, mina leian, et meie ja teiste platvormide ja kontinentide vahel ongi suur lõhe just rahastamise valdkonnas. ja seetõttu mina usun, et üks olulistest asjadest ongi see, et me peaksime vaatama, mis on praegu puudu, kui minna näiteks Bostonisse USA-s siis viisteist aastat tagasi ei olnud seal näiteks biotehnoloogiakeskust ja mis Bostonis muutunud nüüd on, eh, ei ole just ülikool, sest et ülikooli on seal palju, kuid muutunud on see, et nüüd on eh, kapital sinna jõudnud, nüüd tuleb luua ka rahastamiskeskkond selleks, et ka Euroopas eh, raha saaks olla ökosüsteemi üheks osaks selliselt, nagu ta praegu seda veel ei ole. ehk siis üks minu mõtetest on selline, et me peame vaatama, kuidas oleks võimalik välja töötada üks või mitu Euroopa rahastamisfondi eh, Äh, me peame vaatama, kas see on tulevikuks võimalik, me peame vaatama, kuidas oleks võimalik riskikapitali Euroopasse suunata. praegu on see kõik väga riiklik, see ei ole piiriülene ja see tähendab seda, et me peame midagi ette võtma see puudutaks siis rahastust ja riskikapitali ja ma arvan, et me peaksime mõtlema, kuidas neid ähm, rahastamisfonde välja arendada. ja ma ei räägi siin mitte ainult lihtsalt rahast, sest et ähm, meil on vaja fondijuhtide abi äh, raha suunamiseks, nemad teavad, kuhu investeerida. Ähm, ma ei räägi lihtsalt rahastamisest, vaid just fondide kaudu rahastamisest, kus oleks fondijuhid, sellepärast et need inimesed teavad, äh, kuidas äh, leida rahale kõige paremad investeerimisvõimalused. ja lisaks me peame äh, jätkama oma tegevust äh, parema töö tegemise raames, kui me räägime ökosüsteemidest äh, ja eriti just Euroopast kui ökosüsteemist. meil on Horisont kaks tuhat kakskümmend ja kui ma siia tulin, siis ma ütlesin, et äh, ma hakkan kindlasti tegema koostööd Corina Gretuga, oma kolleegiga, selleks, et tuua kokku struktuurifondid ja Horisont kaks tuhat kakskümmend. ja ma usun, et nüüd me oleme jõudnud ajahetke, ja ma võin seda teiega nüüd jagada, kus äh, me loome midagi, äh, mille äh, nimi on tipp keskuste tempel, see tähendab seda, et mis tahes projekt, mis läheb ERC-sse või Horisont kahte tuhande kahtekümnesse mm, on väga hea projekt, kuid eelarveliselt me ei saa seda siiski rahastada ja Corinna Gretuga on meie mõte selline, et me väljastame sellise sertifikaadi, mida me kutsume tippteadmiste templiks ja siis eh, see ülikoolid ja konsortsiumid eh, sellisel juhul saavad eh, pöörduda riiklike rahade poole, struktuurifondide poole oma koduriikides ja öelda, et jaa, näete, mul on eh, siin see sertifikaat, mul on tõestus olemas, et ma olen läbinud väga keerulise filtri Horisont kaks tuhat kahekümne ja see meie projekt on väga hea, suurepärane ja siis riiklikud ametivõimud ja struktuurifondid saavad seda kasutada kui ähm, tipptulemuse näitajat ja ma arvan, et see on hea samm edasi selleks, et saada rohkem investeeringuid projektide taha. ja kui ma viimati äh, Jerzy Puusekiga kohtusin, siis ma tulin välja selle mõttega äh, ja mulle öeldi, et Carlos, ma mõistan äh, seda, aga sa pead seda meile paremini selgitama, sa pead siia tulema ja meile seda selgitama, meile sellest rääkima Eh, ma ei ole sellest eh, suurt midagi kuulnud ja seda tuleb selgitada. ja mis see mõte siis oli? mõte eh, tuleneb asjaolust, et ma olen väga pikalt kõnelnud teadlastega, kes on mulle öelnud, et üks tõelise, tõeline, tõelise innovatsiooni äh, aluseks on see, et on olnud Euroopa Teadusnõukogu, mis on olnud suurepärane, äh, mis on olnud alt üles suunatud lähenemisega, kus teadlased on olnud äh, arengute keskmeks ja see on olnud innovatsiooni jaoks väga oluline ja kontseptsioon tuligi nendest aruteludest ja ma olen äh, Ehm, tulnud selleni, eh, võttes arvesse seda, mida teised on juba öelnud, ma ei ole esimesena selle peale tulnud, aga Euroopa Innovatsiooninõukogu kontseptsioon eh, on see, millega ma välja tulin ja ma ei räägi siin eh, hoonetest või inimestest või millestki sarnasest, ma tahaksin luua platvormi või vähemalt minu mõte oleks luua platvorm, kus äh, innovatsiooniga tegeleja oleks keskmeks ja äh, see tähendaks seda, et tuuakse kokku need instrumendid, mis meil on, äh, inimestel oleks üks koht, kuhu pöörduda, kui tegeletakse innovatsioonina, innovatsiooniga. väga paljud innovaatorid ütlevad mulle, et jah, see olukord on nii segadust tekitav, nii palju instrumente on ja ma ei tea, kuhu pöörduda. ja Euroopa Innovatsiooninõukogu esimeseks mõtteks olekski tagada midagi väga lihtsalt tagada see, et äh, vahendid oleks kokku toodud, et oleks üks koht, kuhu pöörduda. Äh, näiteks kujutagem ette, et keegi pöördub ühe meie instrumendi poole, äh, näiteks SME instrumendi poole ja teda seal ei valita, ta läheb siis tagasi koju. aga meil peaks olema keegi teine veel, kes teostaks nii-öelda metaanalüüsi ja ütleks, et jah, te käisite küll selle instrumendi juures äh, abi küsimas, kuid te peaksite tegelikult pöörduma hoopis mujale. ja siis äh, see inimene, kellel on hea mõte, ei äh, jää siis süsteemi hammasrataste vahele teine innovatsiooninõukogu aspekt äh, äh, on see, et see on oma lähenemises alt üles suunatud ja Euroopa Teadusnõukogu on meile õpetanud just seda, et alt üles lähenemine on väga huvitav lähenemine innovaatoritele ja me peaksime seda rohkem rakendama. jah, loomulikult Horisont kaks tuhat kakskümmend on äh, rohkemalt üles, kui raamprogramm seitsesada oli, kuid Äh, seal on siiski selline ebakindel struktuur ähm, ja me peaksime innovaatoritele välja mõtlema midagi sellist, mis oleks täielikult alt üles suunatud. ja kolmandaks oluliseks aspektiks äh, on see, et see on suunatud just tipptulemuste saavutamisele. ja see kõik on väga pikaajaline protsess äh, ja Äh, esimene inimene, kes Euroopa Teadusnõukogust kõneles, tõenäoliselt ei näinud selle realiseerumist ja ma käin siin omalt poolt praegu ainult selle mõtte välja. ma arvan, et me peaksime äh, tulevikus seda teemat kindlasti arutama ja ma ootan teiepoolset tagasisidet selles küsimuses nii palju siis äh, äh avatud innovatsiooni aspektist äh, ja ma vaatan, et äh, äh mul on palju, päris palju aega ka läinud ja vaatangi Jerzy Puusekil otsa, mul on kümme minutit veel aega ja nüüd liigume siis äh, edasi järgnevate avatud punktide juurde ja siis äh, liigume mm, pärast küsimusi muude teemade juurde. mis puudutab nüüd avatud teadust, siis siin on kaks olulist aspekti. kõigepealt, kui vaadata tead-, teadust kui avatud valdkonda, siis me peame vaatama äh, seda, kuidas oleks võimalik lahendada neid probleeme, mis praegu maailmas on äh, ja mis puudutavad teadusuuringute äh, usaldusväärsust me peame äh, teadusuuringute paremale tasandile viima. teiseks aspektiks, mida ma tahaksin arutada, on võimalus luua pilv äh, oma teadlastele äh, et luua Euroopa teadusuuringute pilv, ma arvan, et see on midagi, mis minu jaoks on olnud õppeprotsessiks, teadlased on seda mult küsinud, see on nende jaoks väga oluline ja ma tahaksin ka seda teiega arutada ja kui äh, ma ütlen, et me tahame olla maailmale avatud, siis mina räägin siinkohal sellest, et me tahame teadusdiplomaatia valdkonnas rohkemat ära teha ma olen äh, Ladina-Ameerika riikidega rääkinud äh, Ladina-Ameerika ühtsest teadusruumist, me peaksime Aasia suunal sama tegema ja need on asjad, mida ma tahaksin ka täna teiega siin arutada ja ma ootan pikisilmi teie küsimusi, aitäh! Uh, aitäh, härra volinik! meie kohtumisel teie mainisite ja mina mainisin ka Euroopa Komisjoni rolli asepresident Kadaneiniga, kes toetasid teda suuresti. ja see idee, et tuleb kaasata kõik sidusrühmad, aga ootame ära Euroopa Parlamendi liikmete reaktsioonid rakendamise pool on alati see kõige olulisem osa meie puhul. alustame nüüd fraktsioonide nimel kõnelejatega Rahvapartei fraktsiooni poolt, äh, härra Eller. tere hommikust, härra volinik, tore, et te saite täna siia tulla. ka mina tahaksin omalt poolt äh, väljendada meie ootusi, neid on kolm Morris läheb sõtta, see tähendab seda, et meil peame Horisont kakskümmend kakskümmend äh, rakendama ja Morris läheb tulevikku ja see kajastab täpselt seda, mida teie just rääkisite. Morris läheb sõtta. eile me saime teate, et meil on lisakärped lisaks sellele, mis on EFI-s siis kakssada miljonit maksetena, seitsekümmend, sada viiskümmend neli äh, see kõik äh, mõjutab äh, parlamendi ja meie komisjoni ambitsioone innovatsiooni osas, et äh, lisaks EFSI kärbetele on eelarve ettepanekus veel lisakärped. ma tean, et teil on vaja solidaarsust kolleegiumis aga praegu te panete lisakärped paika lisaks EFSile veel ka. ja see viib selleni, et ähm, meie komisjoni soovitus oleks üldse mitte kärpeid teha ja siis vaatame, mis septembris toimuma hakkab, nii et kõigepealt eelarve küsimused. see on seotud ka teie ambitsioonidega, sest teil on õigus, kui te kirjeldate äh, kapitali probleemi osaga. aga mina töötasin tehnoloogiakeskuses ja seal räägiti jah, sest kapitalist oli siis ka seal juttu, me olime tipptasemel teadusuuringute osas ja kui eelarve täiesti tallab maatasa teadusuuringut kapitali nimel, siis te peaksite hobust ikkagi tagant torkima. nii et meie ootused on sellised, et te ühineksite meie võitlusega eelarve nimel ja me ei saa lisaks EFSI kärbetele tulla välja uute kärbetega, siin äh, komisjon pakub välja, Euroopa Komisjon pakub välja lisakärped, see on poliitiliselt väga ohtlik ja parlament ei ole sellega nõus. teiseks, Moders läheb tööle Horisont kakskümmend kakskümmend osas, need on põhiküsimused parlamendi jaoks, ESM-i programm meil on kuus koma kaks protsenti praegu ja kui te võtate seitsesada miljonit sellest eelarvest ära kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, siis on juba arvata, et mingit edu ei tule. ja see tähendab seda, et see, mis me tahame saavutada, laiendada osaliste arvu, et me võtame ikkagi majanduse keskmeks innovatsiooni, VKE-d ja nii edasi, siis ei ole meil mingisugust lootust ja keegi ei taha programmides osaleda, kui selle eduprotsent on alla kümne protsendi. kui riik, kui raha ei ole, siis ei ole mõtet programmides osaleda. ja siis Moodes läheb äh, tulevikku, mulle tundub, et äh, teie ettepanekutele on enamasti suur toetus, aga nagu ma ütlesin, kui me ei leia siin seost, kui minna alla kahe protsendi teadusuuringute investeeringute osas SKP-st, siis me ei saa rääkida siin inve-, finantsturgudest, see on seotud äh, eelarvega. kui te ei rahasta piisavalt ja ma räägin siin toetustest, kui te teadusuuringuid ei rahasta, siis ei ole võimalik sealt see kapitali leida ning kolm protsenti strukturaalfondide rahast ära kulutada selleks, et jõuda kolme protsendini SKT-st. aga samal ajal seesama komisjon, seesama Euroopa Liit teeb kärpeid oma programmide puhul kahe protsendini SKT-st, see ei ole loogiline ja ülejäänud maailm sellest aru ei saa. aitäh, ma tahaksin paluda koordinaatoritel fraktsioonide nimel mitte rääkida üle kolme minuti sest aega meil ei ole kõikidele nii palju aega anda. kolleeg Zorinja, palun. aitäh, tere hommikust kõigile. meil on praegu väga rasked ajad äh, ühiskonnas ja sellistel hetkedel on teadusuuringud ja innovatsioon üliolulised me peame mõistma see, seda, mis praegu toimumas on ja peame andma ka vajalikud vastused küsimustele. ma tahaksin tänada volinikku selle väga avatud äh, seisukoha eest, mida te tutvustasite. mul on paar küsimust, äh, mis puudutab teie lähenemist. küsimus on selles kuidas me jõuame teadusuuringutest tulemusteni, eriti just innovatsioonid ja rakendusteaduste puhul, et need oleks rakendatud otse turgudele? Te rääkisite Euroopa Innovatsiooninõukogu loomisest, aga väga palju vahendeid, mis lähevad eh, teadusuuringutele, lähevad tagatistena Junckeri kavast nagu kolleeg just ütles, kuidas me saaksime vältida seda, et äh, rünnatakse teadusuuringuid ka tulevikus? on öeldud, et oli väga suur viga selline kärbete tegemine, kui me vaatame investeerimisplatvormi, mis äh, võimaldaks äh, strateegiliste investeeringute fondil toimida, siis teadus, siis innovatsioon peaks olema sinna kaasatud, aga kuidas see kõik toimima hakkab siiski? kuidas me saame tagada seda, et raha ikka sinna kohale jõuab, sest te ütlesite, et äh, meil on vaja midagi ka tagasi saada innovatsiooniks ja investeeringute tegemiseks, kuidas me saame ikkagi tagada jätkusuutlikku arengut? ja teine oluline küsimus, kuidas me leiame õiged partnerid ja partnerlused? innovatsiooni heaks tehtavad meetmed peavad olema väga konkreetsed äh, ja et inimesed neid mõistaksid, see on otsustava tähtsusega, toon teile näite. Euro-Vahemere maade koostööprojekt innovatsiooni ja teadusuuringute nimel, me kõik mõistame, kui oluline see on, et meil oleksid Vahemere äh, äärsete riikidega praegusel hetkel äh, koostööd, toidusüsteemid, vee tagamissüsteemid, need on üliolulise tähtsusega. millised on järgmised sammud tagamaks seda, et need programmid äh, siiski kohapeal toimima hakkaksid korralikult? mul on veel kakskümmend sekundit jäänud, nii et tahaksin kasutada seda aega ütlemaks, et Energialiit ja digitaalne tegevuskava on üliolulised Euroopa Liidu jaoks praegusel hetkel kus meil on majandus- ja rahandusliit, äh, mis ei toimi sellises suunas, nagu me tahame, me peame olema konkurentsivõimelised peavad tagama seda, et meil on õiged taristud olemas. härra volinik, te rääkisite teadlaste pilvest, aga meil on ka Ladina-Ameerikaga partnerlus ja mina arvan, et on väga oluline, et meil meil oleks veealune kaabel, mis Ameerika ja Euroopaga ühendaks selleks, et andmeid vahetada ja mis selle ideega toimumas praegu on, kolleegid kindlasti teavad sellest kõike, me vahetame andmeid Ladina-Ameerikaga, aga et äh, praegu me peame läbi Miami minema, meil peaks olema otsekanal. aitäh ja ECR-i nimel nüüd äh, aseesimees Henker. aitäh, äh, härra volinik eile ma samuti ütlesin Luksemburgi peaministrile, kes on praegu eesistuja, et meil on parlamendis üldine nõusolek selles osas, mis puudutab kärpet äh, Horisont kakskümmend kaks äh, kavale ja tahaksin äh, teha ühe märkuse ja küsimuse esitada. kõigepealt ma tahaksin ütelda, see loogika, mida praegu komisjoni president Juncker kasutab, on selline, ta ütleb, et kui ma võtan euro Horisont kakskümmend kakskümmend eelarvest, siis ma saan viisteist eurot lisa, eurot majandustegevuse näol ja kaastootena ja tulemusena saan ka rohkem äh, teadusuuringuid äh, erasektorist. mina äh, oleksin sellise mõtteviisi vastu. tööstuses ei ole tehtud põhilist teadusareng, uuringut, eriti just VKE-des, nii et see loogika ei pea paika ja seda ma tahaksin ka ütelda ja võib-olla oleks võimalik seda väidet äh, kasutada, kui arutatakse eelarvet äh, küsimusi teie kolleegidega. küsimus on väga lihtne. Te olete nüüd kuulnud, et siin on lisakärped, äh, eelkõneleja just mainis seda ning mul on üks lihtne küsimus. millistel alustel neid kärpeid on tehtud? seletage seda kriteerium, neid kriteeriume ja seda loogikat, mis on nende kärbete taga, mis on praegu sisse viidud Horisont kakskümmend kakskümmend eelarvesse. aitäh, kallis kolleeg, proua Kallas, palun, Alde. aitäh. aitäh teie ettekande eest, ma olen siin, ma olen siin. Te rääkisite kolmest O-st äh, avatud maailm, avatud andmed ja äh, avatud lähenemine, valitsuse andmed peaksid olema avatud, mis on teie seisukoht antud küsimuses, meil on olnud äh, suurte andmete puhul antud debatt olemas ja see, millele põhinevad äh, teadusuuringud. millised on teie seisukohad antud küsimuses ja sellega seoses digitaalne tegevuskava? autoriõigused, millised on teie seisukohad antud küsimused, meil on olnud arutelusid äh, äh, andmete kogumise koondamise erandite puhul, aga selles osas on väga palju ka erinevaid äh, arvamusi, nimelt siis autoriõiguste puhul tahaksin teada teie arvamust. aitäh! kuue poolt proua Matias aitäh, härra esimees, härra volinik, tere tulemast meie komisjoni. tahaksin esitada paar küsimust. selle kolme O kohta. kõigepealt, ma tegelikult ei saanud päris hästi aru, kuidas seda kõike rakendama hakatakse millised inimesed on kaasatud, millised on stra-, strateegiad, kuidas kaasatakse Euroopa Parlamendi, teaduskogukonnad, kuidas neid kaasatakse? teine küsimus. Teil on see tipptasemel teadus, et justkui templi mõiste. meie parlamendis oleme arutanud seda Horisont kakskümmend kakskümmend äh, protsessi vältel ja meie seisukohad olid teie omale üsna lähedal. me rääkisime teest tipptasemel ähm, tegevusele. kas see tempel äh, paneb äh, äkki paika äh, liiga palju sätteid selle asemel, et ähm, ühtekuuluvust suurendada? teadusuuringutes on aina raskem ja raskem rahastust leida uuringute läbiviimiseks ma kardan, et selline märgistus või see tempel võib sellise ühtekuuluvuse üldse lõhkuda, palun äh, vastake sellele küsimusele. samuti see tempel, millist rolli antakse alus- või põhiteadusuuringutele? on selliseid teadusvaldkondasid ja teadlasi, millel ei ole otsest äh, kontakti või seost äh, turgudega ja veel üks küsimus. Carlos Zorinio esitas juba selle küsimuse ja mina toetan seda ma tahaksin täpselt teada, milline on komisjoni roll selles osas, mis puudutab teadust, uuringut pilves ning tahaks selle kohta rohkem teada. kolleeg Tamburano, palun, EFTD nimel. aitäh, härra volinik, teie ettekandes te mainisite, et on valdkondasid innovatsiooni ja teadusarengute puhul Euroopas, mis on maha jäämas ja ehk saaksite te natukene meile rääkida, millised need valdkonnad on. mina näiteks äh, olen väga suures mures ja meie fraktsioon on mures seetõttu, et Euroopas oleme me näiteks äh, päikesepaneelide puhul kaotamas äh, Hiinaga võrreldes väga suuresti konkurentsi on nende kasuks ning samuti liitiumi taaskasutamine ja vastavad programmid ja me oleme natukene mures, et Euroopa on hakkamas sõltuma aina rohkem äh, välismaast tehnoloogilises mõttes ja samuti uute mate-, materjalide äh, impordi puhul, sest ähm, meile võib majanduslikus mõttes väga suuri kahjusid see nende taaskasutamine siin Euroopas tuua. aitäh, äh, ENF-i puhul, esindaja proua Kappel, suur aitäh, härra esimees, suur aitäh, härra Moedas, teile ka äh, selle eest, et te äh, oma prioriteetidest meile rääkisite, teie prioriteedid on ka Luksemburgi eesistumise prioriteedides äh, ja riigisekretär teadustöö vallas rääkis meile eile ka sellest, millised on tema prioriteedid ja see on Euroopa teadusruumi edasiarendamine ju ka ja räägiti ka eh, erajuhtimisest eh, ja detsembri alguses Luksemburg eh, tuleb konkurentsinõukogul ettepanekuga, mis tuleb vastu võtta ja lisaks sellele eh, tahate teie teadusdiplomaatiaga tegeleda ka väljaspool Euroopa piire, nii Aasiaga kui Lõuna-Ameerikaga, see on vägagi tervitatav. Eh, teadus peab olema üleilmne ja avatud ja need algatused on eh, midagi, mida tuleb kindlasti toetada. Te kõnelesite ka ehm, teaduste usaldusväärsusest, ka siin Luksemburgi eesistujana on käitumiskoodeksi teadusuuringu valdkonnas eh, võtnud ülesandeks luua oma eesistumise raames ja mina tahaksingi näha, et mida siis tahetakse teha. ja ma leian, et see tipptulemuste tempel või märgis on väga hea lähenemine ja lisaks ka innovatsiooninõukogu elluviimine ja kui te seda teete, siis ma palun, et eh, innovatsiooni eh, tulemustabelid ka reformitakse, sest et seal on ka nõrki kohti ja ma arvan, et seda tuleks parandada aga tegelikkuses äh, me räägime väga olulisest teemast ja see on ka minu ähm, palve teile ja sellest rääkisid ka härra Henkel ja teised, me räägime rahast, tipptulemused teaduses nõuavad raha, äh, nõuavad rahastamist ja samal ajal vähendatakse Euroopas rahasid Horisont kaks tuhat kakskümmend, rahasid vähendatakse lisaks veel EFSI vähendustele ja see kõik äh, avaldab halba mõju äh, teadusruumile Euroopas, klustritele, ülikoolidele, riikidele, tippkeskustele, kõikidele tööstusharudele, kes saavad kasu teadusuuringutest ja innovatsioonist ja seetõttu ma palun, et vahendeid ei vähendataks, vaid hoopis tuleks mõelda selle peale, kui palju vahendeid Euroopal oleks rohkem vaja selleks, et aastaks kaks tuhat kakskümmend meie paika pannud kolme protsendi eesmärgi täita, aitäh. Do you want to say just now, very shortly yep.? Good. palun, volinik. Thank you so much uh, aitäh aitäh kõigi küsimuste eest. püüan teha lühidalt, ent tõhusalt nendele vastamisel. tahtsin eh, öelda, et jah, ma olen sõtta minemas, kuid teie öö, eh, olete lahingusse minemas koos minuga ja kui te räägite kahest miljonist eurost, äh, siis äh, mina kindlasti ei pöördu teie vastu mingile sõjakäigule. ma ei ole küll teadlik mitte mingisugustest äh, uutest kärbetest, ma olen pidevalt volinik Georgievaga ühenduses, ma ei ole kuulnud nende kahesaja miljoni kohta midagi nii et äh, mingit äh, lahingut selles osas ei ole olnud, ma ei tea sellest äh, midagi. ma tean, et on olnud meil omavahelised arutelud ja need numbrid, millest me seal rääkisime, neid ma tean küll peast ja minu jaoks on oluline koos parlamendiga ühiselt võide, võidelda, kui peaks tekkima probleeme Te küsisite Horisont kahe tuhande kahekümne ja tulemuste kohta VKE sektoris. ma peaksin parlamendiliikmetele ehk rääkima enam ka selle kohta, kuidas, mis seisu praegu Horisont kaks tuhat kakskümmend on jõudnud detsembris kaks tuhat neliteist leidis äh, aset siis esimese vooru lõpp ja edumäär oli langenud ja nüüd on meil umbes neliteist protsenti see edumäär ja see on siis ehk langenud lihtsalt meie edu äh, ohvriks. eile ma olin äh, ühes liikmesriigis Prantsusmaal ja Prantsuse valitsuselt äh, sain teada, et neilgi näitaja langes ja neile tundub, et asjad ei lähe nii hästi. tegelikult lähevad asjad väga hästi, kuid kogu edumäär langes ja see on midagi, millega me peame siis ka tegelema tulevikus ja see on ka hea sõnum äh, riikide poliitikutele teadusuuringute innovatsiooni vallas. veel üks teema, millest äh, praegu palju räägitakse, kolmkümmend kaheksa protsenti organisatsioonidest, mis said rahastust esimeses voorus Horisont kahe tuhande kahekümne raames olid esmakordsed äh, toetuse rahastuse saajad ja see on väga oluline ja pooled nendest uustulnukatest on VKE-d. ja kui me vaatame seda eesmärki, mis meil on VKE-de osaluseks, siis on asjad pigem hästi VKE-de osaluse lõikes nagu te mäletate, kakskümmend protsenti oli selleks äh, eesmärgiks ja sellega oleme, sellest eesmärgist oleme me kenasti kinni pidanud. üheksakümmend viis protsenti toetuse äh, lepingutest on sõlmitud, et kui me vaatame esimesi äh, tulemusi, siis kaheksa kuu jooksul on ka need lepingud äh, üheksakümnel protsendil sõlmitud. kui räägime soolisest äh, võrdsusest, kolmkümmend viis protsenti äh, osalistest nendes projektides, millele toetust taotleti, olid naiste, naised kuid kindlasti siin valdkonnas on veel palju ära teha, nii et seda võitlust ma pean edasi ja nüüd äh, räägi-, vastan ehk portugali keeles äh, Carlos Sorinio küsimusele. aitäh härra Soriniole küsimuse eest. tahtsin tõstatada kaks äh, küsimust. ka Merisa Matiase küsimus. tänane olukord on selline, et minu äh, teenistused on ette valmistanud äh, soolise võrdsuse teemalise dokumendi ja komisjonis äh, liigume artikkel sada kaheksakümne viie suunal praegu. nii et see protsess on alguse saanud, kuid muidugi ta võtab oma aja nii et äh, arvatavasti kuus-seitse äh, kuud kulub sellele, et selle protsessiga edasi minna. härra Solino küsis ka ühe väga olulise teema kohta. ja selleks on see, kas äh, meil õnnestub koostööd teha tõsiselt EFSI teemal see Innofini ähm, vahend või meede on praegu olulisel kohal ja Innofini ja EFSi koostöös on võimalik saavutada palju paremaid tulemusi kui ainult EFSi, EFSit kasutades nii saab ka see Innofini ähm, meede, vahend olla palju tulusam. kuid rääkides nüüd äh, nõukogu teemast, vastates äh, Merisa Matiasi küsimusele, tema esitas selle küsimuse ja siis äh, jätkan vastamist portugali keeles ka temale. kõik, kõikide nende ideede puhul, nende uute ideede puhul ma pakuksin välja parlamendile, et me looksime töörühmad liikmetega, parlamendiliikmetega, kes on nendest teemadest huvitatud. kui innovatsiooni ja Teadusuuringute Nõukogu tõepoolest äh, aset äh, leiab või selline Euroopa Innovatsiooninõukogu, mul ei olegi ausalt öeldes mingit sõna selle jaoks valmis mõeldud, et me saaksime arutada neid ideid, mis tulevad teie poolt ja kuidas me saaksime nende projektidega edasi minna, siis ma jätan lihtsalt selle ettepaneku praegu teile seedimiseks äh, et vaadata siis, mis kuju see võtab ja samuti ka see ähm, tipptaseme või kvaliteedimärgistus, mida ma soovin äh, samuti edendada. me soovime, et need, kes ei ole praegu tipptasemel, samuti jõuaksid tipptasemele, et nad äh, saaksid äh, see, oma tegevusega edasi minna oma koduriigis, teha seda, millega nad algust on teinud ja kui nad, kui neil see võimalus on, siis see on juba suurepärane. nii, härra esimees palju mul nüüd aega on veel? ma siis räägin edasi ja palun katkestage mind, kui ma tõesti üle aja peaksin minema. härra Tamburano küsimus, proua Kallase küsimus ja proua Kappeli küsimus. proua Tamburano, te küsisite väga olulise teema kohta ehk kuidas äh, me muutuksime konkurentsivõimelisemaks materjalide, äh, toormaterjalide äh, vallas, näiteks ka energia vallas, näiteks päikesepatareide suurem kasutamine, päikeseelemendi kasutamine. paar päeva tagasi kohtusin erinevate sidusrühmade esindajatega, kes tegelevad just äh, toormaterjalidega, vaatasime, kuidas, äh, millised on äh, erinevad viisid uute materjalide mm, sissetoomiseks ja püüame siis ka töödokumendi koostada, et meil oleksid ka konkursid võimalik välja kuulutada, kuulutada selles valdkonnas. nii et mul on hea meel, et te selle teema ka tõstatasite. proua Kappel Te rääkisite teadusuuringute usaldusväärsusest ja rääkisite ka tulemuste talemusest, tulemuste tabelist. me ei peaks, me peaksime vaatama, kuidas veidi korda luua nende indikaatorite maailma, meil on praegu neid väga palju, nad on kõik hajutatud ja minu eesmärgiks oleks küll, et me enam sellise väljundile keskendudes saaksime mingi tulemuste tabeliga välja tulla. proua Kallas tõstatas ühe minu teemadest, mis mulle vägagi südamelähedane on, see füüsilise digitaalmaailma lähendamine. mul on need neli sektorit, mis on minu arust tuleviku seisukohast väga olulised, toit, vesi, energeetika ja innovatsioon, kui räägime andmete kogumisest, siis selleski osas me kindlasti peaksin enam koostööd tegema kolleeg Oettingeriga, et autoriõiguse direktiivi ehk muudatusi sisse viia nii et selle teemaga me täiesti oleme tegelemas. nii. nüüd on veel neliteist kolleegi sõna soovinud, palun äh, võtke sõna võimalikult lühi, lühidalt, ütleb esimees. proua Zubatska. aitäh. aitäh volinikule aitäh, et saite siia tulla, te räägite sellest, et me oleme enda edu ohvriks langenud ja rääkisite ka edu näitajatest ja andsite meil ka mõned protsendid, kui see edumäär oleks kuusteist protsenti, siis ei olekski nii hull see asi, kuid kui ta on alla kolme protsendi, siis on asjad juba päris pahasti võib-olla me võiksime siiski välja tulla mingi retseptiga, mis aitaks meil seda edumäära suurendada ja see olekski see selline edu märgistus. nii et äh, palun äh, püüdke ühendust võtta ka näiteks regioonide komitee ja teiste institutsioonidega selleks, et selline tipptaseme märgistus tõepoolest äh, oleks tõukefondide raames võimalik kasutusele võtta järgmine kõneleja. aitäh, te rääkisite juba vastavalt algatusele vastavalt artiklile sada kaheksakümmend viis ja seda juba üks kolleeg ka tõstatas. see protsess on alguse saanud, te ütlesite, see võib kesta kuus-seitse kuud, kuid äh, konkurentsivõime nõukogus märku, märtsis äh, te rääkisite Prima algatuse osas hi-, hi-, mõjuhinnangu koostamisest, kas te võiksite kinnitada, et äh, nüüd on äh, roheline tuli antud sellele mõjuhinnangu ähm, koostamisele ja kas ka teie volinikuga või volinikuna võite kinnitada, et äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus ministrite poolt äh, välja tuldud äh, tähtajad, tõepoolest nendest ka kinni peetakse? härra Roil oh.. ja mul on ainult üks lisaküsimus, härra volinik. minu kolleeg küsis äh, äh, Eh, selle kohta, kuidas tuleks eh, teadustöö eh, organiseerida sellistes riikides, kus väga palju sellega ei tegeleta ja mina väärtustan seda, et meie juhtpõhimõtteks on tipptulemused, aga omal ajal me tulime välja selle mm, instrumendiga, mille nimi on teaming mudel ja mina tahaksingi teada, kuidas see kõik toimima on hakanud, milline on selle meetme kasutusmäär ja kas on võimalik uutel algatustel ellu rakenduda ja kui see kõik väga hästi toimib, kas komisjon on valmis järgnevatel rahastusperioodidel sellele veel rohkem raha eraldada valmis? suur aitäh ja härra Rüübich, palun! ja äh, mina tahaksin äh, tänada härra volinikku, et ta nüüd ka teadustöö koordinatsiooniga Euroopa Komisjonis on tegelenud selle uuesti struktureerinud äh, meil on nüüd uus struktuur ja ma usun, et see on õige tee edasi, et komisjon kõik eh, teadusliku ettevalmistuse võimalused ka ellu rakendab. ma usun, et eh, siin tuleb teha tõsist tööd selle kallal, kuidas Euroopa Tehnoloogia Instituut äh, Eh, Horisont kahe tuhande kahekümne teadustulemusi eh, paremini meie haridusasutuse suunab. ma usun, et meil on siin vaja teatud eh, sidet või linki selleks, et Euroopa Teadusnõukogu tulemused Horisont kaks tuhat kahekümne tulemused erinevatest programmidest oleks võimalik instituudi abil suunata haridusasutustesse ja Ehm, e, eile e, oli meil eelarve komisjonis kuulamine EFSI ja sellega seotud teemadel ja e, me rääkisime sellest, kuidas oleks võimalik nende rahadega teadusprojekte rahastada, isegi kui see on keeruline. suur aitäh ja kolleeg Savanatu, palun! aitäh, esimees, tere hommikust, härra volinik! õigupoolest küsimus, mille ma tahtsin tõstatada, on juba eelkõnelejate poolt tõstatatud. kõigepealt tegi seda kolleeg Zorinjo. tegemist on algatusega, mida nimetatakse priimaks, millega teie olete tegelenud ja millele on, te andsite juba ka vastuse. tahaksin öelda, et mina olen väga huvitatud sellest küsimusest, tahaksin rõhutada, et tegemist on algatusega, mis edendab teadusuuringut ühes valdkonnas, mis on äärmiselt oluline Euroopa jaoks ja Vahemere jaoks kus on mõningad väljakutsed, mis on üliolulised, sest tegemist on jätkusuutliku põllumajandusega, mõistliku veevarude kasutamisega ja samuti ka keskkonna ja toiduvarude ratsionaalse kasutamisega. nii et äh, ma arvan, et äh, kui meil on praegu sellised nähtused nagu näiteks äh, Äh, tohutud rändevood, äh, peame me ühendama oma poliitikat ka äh, teiste poliitikatega, aitäh uh,. uh aitäh, väga hea meel on teid, härra volinik, teid jälle näha, see on suurepärane dialoog, mis meil teiega alati on olnud, kuid see tõukefondide ja see tipptaseme mm, märgistuse märgistus Ühendkuningriigis kindlasti toimima ei hakka, sest äh, Brüsseli ja Ühendkuningriigi valitsuse vahel on tõukefondide osas äh, praegu vaidlus ja kui me räägime ökosüsteemidest, äh, siis me räägime suurepärastest teadusprojektidest näiteks Manchesteri ülikoolis, koostööst kohalike omavalitsuste ning ning et ettevõtete vahel, väikeste ettevõtete vahel. nii et äh, ma kindlasti äh, äh, pean teie poole ka kirjalikult pöörduma, sest selline märgistus, kvaliteedimärgistus kindlasti Ühendkuningriigis ei hakka toimima, sest lihtsalt teadusuuringuid ei rahastata sellisel viisil. Very... proua Pirkonen, aitäh, härra Moeras, aitäh, esimesed sõna andsid tegemist on tõepoolest värskendava aruteluga, praegu me oleme keerukas olukorras Euroopas, me peame rääkima siin äh, põhihariduse kvaliteedist, äh, kuid teiselt poolt peaksime rääkima ka ettevõtlusest, investeeringutest, äh, teadusuuringute rahastamisest. kui me vaatame Innovatsiooniliidu tulemuslikkust, siis USA, Jaapan, Lõuna-Korea, kõik on palju paremaid tulemusi saavutanud Hiina küll ei ole nii heade tulemustega, kuid Hiina tulemused pidevalt ähm, paranevad. nii et ühelt poolt on hea, et me rahastusele tähelepanu pöörame, seda nad, seda teadlased soovivadki. tavaliselt ei ole tegemist just äh, põhi, selliste alusuuringutega, kuid ei ole veel päris jõutud äh, ka äriideede faasi selline ähm, avatud ähm, teadusuuringute teema ja see teadusuuringute pilve teema. ma tean, et äh, ekspertrühm juba praegu tegutseb, aga mis on järgmised äh, sammud? proua Ruiz, palun. aitäh. mul on kaks küsimust esiteks on mul väga hea meel, et volinik rääkis Prima projektist ja ka artiklist sada kaheksakümmend viis, mis on see artikkel, mida parlament soovib rakendada sellele algatusele. loodan, et see leiab aset enne kahe tuhande kaheksateistkümnendat aastat ja loodame, et tänu sellele artiklile see projekt tõepoolest saab ka reaalsuseks. tahtsin öelda midagi teadusuuringute kohta, te räägite avatud teadusest ja mina tahaksin keskenduda andmetele. me peame andmeid jagama. see on väga oluline, praegu teadus keskendub äh, edulugudele ja andmed on tihtipeale piiratud, kuid oluline on positiivseid andmeid äh, ja ka negatiivseid andmeid ähm, jagada, see on äh, majanduse seisukohast oluline ja see aitab siiski teadusuuringute äh, edendamisele kaasa ja peaks arvesse võtma kogu teadusuuringu, teadlaste karjääri, mitte ainult mingeid konkreetseid andmeid Um, ja suur aitäh. minu küsimus on seotud sellega, mida härra Roll küsis ja see puudutab raha jaotamist selleks, et oleks tagatud juurdepääs ka nendele piirkondadele, mis ei ole teadusuuringute vallas võib-olla nii arenenud kui teised. kuid äh, minu küsimus tuleneb just minu kogemuste põhjal, kui sellest ajast, kui ma USA-s õppisin. USA-s on äh, äh, üks sihtasutus ja selle puhul ei sõltu see tulemus sellest, kas sa tuled suurest klastrist või piirkonnast, kus ei ole väga tugevat traditsiooni, informatsiooni, eh, see tagab eh, võrdse info ja võrdse juurdepääsu kõigile. kui kaugel meie oleme Euroopas sellest, eh, et meil midagi sarnast oleks? meil on väga fragmenteeritud turg kas me ei peaks mõtlema selle peale, et rohkem selles suunas liikuda, sellepärast et kui me mõtleme mm, vähem arenenud piirkondadesse, siis me võime sinna raha suunata ähm, ja teha rahad äh, kättesaadavaks kõigile ilma diskrimineerimiseta. aitäh!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 Äh, Madeas, nüüd proua Libakale vastuseks ütlen ma, et suur aitäh selle küsimuse eest, suur aitäh äh, selle eest, et äh, andsite mulle tuge selle tipptulemuste templi küsimuses. ma olen rääkinud regioonide komiteega ja teistega, suur aitäh selle tõstatamise eest. proua Dali Prima küsimuses, jah komisjonis olen ma komisjonisiseselt edastanud kõik, kogu informatsiooni äh, Ähm, tegevuskava planeerimisse äh, ja komisjoni asepresidendid otsustavad selle üle ja see on nüüd esimene samm. kui asepresidendid meie juurde tagasi tulevad, siis äh, äh, liigutakse edasi tavalise mõju-uuringu protseduuriga, nagu teie seda kutsute. ja kiire vastus härra Roilile ka. härra Roil minu jaoks on põhimõtteks alati eh, tipptulemused, tipptulemused ja tipptulemused veel kord. Ähm, ma leian, et eh, meil on suurepärased instrumendid eh, ja me peame abi pakkuma nende kasutamise valdkonnas, kuid minu põhimõtteks, juhtpõhimõtteks on alati tipptulemused härra Rüübich, suur aitäh selle küsimuse eest, mis puudutab teadusnõude mehhanismi. Ähm, mul ei ole täna selle arutamiseks aega, ma loodan, et te kutsute mind tagasi siia selleks, et seda mehhanismi laiemalt lahata. Need seitse inimest, kes valitakse eh, selle mehhanismi nõukogusse eh, on sellised, kelle, mina olen kolm kutsunud, see David King eh, Ühendkuningriigist, härra Antonio Vitorino, endine volinik ja proua Vajan Leše kes on Hollandi Noorte Teadlaste Akadeemia äh, juht ja nemad teevad minu äh, heaks siis seda tööd. Nad on väga head oma erinevates äh, pädevusvaldkondades ja see tagab väga hea nii-öelda segu inimestest. härra Zananato, Prima küsimuses ma usun, et ma olen sellele juba vastanud proua Griffin, suur aitäh kommentaaride eest ja ma loodan, et äh, ma saan ka rohkem infot Ühendkuningriigi juhtumi kohta oma kolleegilt Corinalt. Ähm, proua Virkunen, äh, mis puudutab Euroopa teadusuuringute pilve, siis praegusel hetkel me püüame tulla välja äh, äh, Äh, võimalusega ähm, te-, luua see kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammi raames see pill, mm, me tahame sidusrühmi kaasata ja vaadata, kus on selle loomiseks potentsiaal. ja proua Cabezon Ruiz. ma juba Primat mainisin, ma olen selle suur fänn ma usun, et see, mida te ütlesite avatud teaduse kohta, on täiesti õige. õige on ka see, et äh, me ei pea rääkima mitte ainult positiivsete andmete, vaid ka negatiivsete andmete olulisusest. meil on ka andmete pilootprojekt ja ma loodan, et tulevikus on Euroopa avatud andmeplatvorm äh, ja te saate minu poolt täielikult toe selles küsimuses, mina olen täielikult avatud andmete ja avatud teaduse poolt, Karin, ja suur aitäh selle viimase küsimuse eest. ma usun, et see, mida te ütlesite, vastab sellele, mida mina püüan äh, Euroopa Innovatsiooninõukogu kontekstis saavutada, nimelt äh, ma tahan vaadata, kuidas oleks võimalik saavutada see, et äh, pilt ei oleks nii fragmenteeritud, et kõik teaksid, kuhu pöörduda, et olukord oleks kõigile väga selge. ma tõesti tahaksin teiega rohkem Euroopa Innovatsiooninõukogu küsimuses suhelda. minu ettepanek on eh, härra esimehele moodustada nii-öelda mõttekoda, väike rühm inimesi, kutsuda kokku selles küsimuses ja mulle on öeldud, et kui me rohkemat teame, siis me saame ka rohkem toetada ja ma tahan teiega selle küsimuse kontekstis tööd teha, niisiis palun, kas meil oleks selline asi võimalik? ma tahaksin innovatsiooninõukogu kontekstis teiega koostööd teha, te olete kõik kutsutud äh, tööd tegema. Äh, aitäh. aitäh, härra esimees ma vist sain väga hästi lühidate vastuste andmisega hakkama. suur aitäh, härra volinik, teie ajastus oli täiesti tipptasemel, jah. suur aitäh tulemast, küsimusi, nagu te näete, oli väga palju ja võib-olla me peaksime võimalikult kiiresti uuesti kohtuma, võib-olla septembris, see ei pruugi muidugi võimalik olla, aga äkki oktoobris siis ja mitte hiljem, selleks, et arutada just kõiki neid küsimusi ja äh, Ähm, ITRE komisjonina oleme meie ka vastutavad ähm, innovatsiooni, teadusuuringute äh, ja õpetamise, õppimise valdkonna ees, sellepärast et ähm, äh, haridus tuleb ka ju siin mängu, kõik need valdkonnad on omavahel äh, väga tihedalt seotud. IT ei ole küll teie pädevusvaldkond, me teame sellest, kuid ka see on selle kõigega omavahel seotud võib-olla peaks arutama ka VKE-de küsimust ja tööstuse kaasatust ja nii edasi, see kõik on ääretult tähtis ja tahaksime teid ehk oktoobris uuesti endale külla kutsuda, suur aitäh selle arutelu eest, härra volinik teile, aga teile, kallid kolleegid. Uh, austatud kolleegid, nüüd me liigume edasi koheselt väga olulise teema juurde, milleks on äh, Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia. tere tulemast äh, meie äh, külalistele ja Äh, väga harva äh, me, me, me tahame teid siin komisjonis näha võimalikult äh, tihti, meil on kaks raportööri siin äh,, proua Kallas äh, ja proua Gebhardt ähm,. meil on väga hea meel teid siin ka näha me äh, teeme koostööd te neljateise ähm, komisjoniga vastavalt äh, kodukorra artiklile viiskümmend neli, nendeks komisjonideks on libe, kultuuri, juri ja tööhõivekomisjon äh,. tegemist on horisontaalne lähenemisega, nagu te näete, kallid kolleegid, ja seetõttu ähm, äh, see on meie vastus Euroopa Komisjoni poolt tehtud tööle, sellepärast et Euroopa Komisjoni asepresident on teinud koostööd kaheksa volinikuga selleks, et tulla välja teatisega selles küsimuses. ja seetõttu ongi meie vastus sarnane kuus-seitse komisjoni on vägagi kaasatud meie raporti ettevalmistamisse. see on väga mõistlik lähenemine. ma ei hakkagi rohkemat omalt poolt ütlema, sest mõlemad raportööd on siin praegu. ma tõesti paluksin et te ei kõneleks kauem kui eh, neli minutit eh, raportööri kohta, neli minutit ühe raportööri kohta on päris palju aega. Eh, kõigepealt anname sõna proua Kallasele. palun yes,. Thank you, Mr Chair suur aitäh, härra esimees ja suur aitäh ka su tehtud töö eest ja suur aitäh ITRE sekretariaadile tehtud töö eest selleks, et ähm, mm, jõuda olulisele otsusele. me peame alustama oma tööga, me ei pea rääkima enam reeglitest, vaid me peame hakkama arutama asja sisuliselt. ja me peame nüüd saatma välja tugeva signaali Euroopa Komisjonile selles osas, kuidas meie eh, näeme selle strateegia ellurakendamist järgneva nelja aasta jooksul üks oluline aspekt, eh, mida härra Petel, Luksemburgi peaminister, eile ütles, on see, et eh, me ei saa digitaalset revolutsiooni peatada, me ei saa tehnoloogia arengut peatada ja me ei saa kontrollida ka seda, kuidas inimesed ehm, kasutavad seda tehnoloogiat. kuid me saame omalt poolt panna paika eh, õige raamistiku digitaalseks innovatsiooniks, selleks et see panustaks majanduskasvu tagamisse, töökohtade loomisesse ja paremasse elukvaliteeti kodanike jaoks Äh, on vaja tugevat poliitilist tahet Euroopa poolt ja riiklike valitsuste poolt ja avaliku sektori poolt selleks, et luua õige ökosüsteem, milles digitaalne revolutsioon saaks e- kiiresti edasi arendada e. Äh, E-valitsust tuleb edasi arendada, äh, once only põhimõtet tuleb edasi arendada, mida komisjon mainis ja lisaks on meil seal lisaalgatusi ka, tuleb avalikke valitsuse andmeid edendada, see annab aluse Äh, veebipõhistele äh, teenustele, uutele teenustele, siis äh, tuleb uued ideed toime pan-, tööle panna ja samas tuleb edendada ettevõtluskultuuri ja oskuste strateegiaid tuleb kohandada. osa ökosüsteemist kujutab endast ka taristuid, mis on digitaalse innovatsiooni selgrooks. meil on vaja regulatiivraamistikku, mis edendab konkurentsi ja edendab investeeringuid, meil on vaja juurdepääsu digitaalsetele võrgustikele, ja ITRE komisjonil on pädevus info äh, ja kommunikatsioonivõrgustike küsimuses ja mina tahaksin rõhutada, et internetti tuleb äh, hoida avatud äh, kommunikatsiooniplatvormina ja innovatsiooniplatvormina. usaldus digitaalteenuste vastu on midagi, mida saab parandada, samal ajal ei tohi õnnestada interneti terviklikkust ja usaldusväärsust. uute tehnoloogiate väljatöötamine ja krüpteeritud suhtlus on valdkonnad, kuhu tuleb suunata rohkem investeerituid, investeeringuid tuleb teha rohkem ära selleks, et tarbijate teadlikkust ja ettevõtete teadlikkust tõsta eh, julgeoleku eh, aspektidega seoses, näiteks eh, tarkvarad ja nii edasi. kasvupotentsiaali digitaalses majanduses tuleb optimeerida ja maksimeerida ja see minu arvates on strateegiast puudu. puudu on ka tööstuse digitaalne transformatsioon ja sellega seotud strateegia kuid fragmenteeritud turg andmetel tuginevas sektoris ei anna praegusel hetkel piisavalt äh, kaalu selleks, et sellesse investeerida tahetaks. me peame tõkked eemaldama ja ma loodan, et äh, vaba andmevoo algatus äh, just selle tagabki. lõpetuseks tahan öelda, et digitaalse turu strateegia on heaks võimaluseks Euroopale, kuid seda tuleb rakendada selliselt, et see kohandub uute tehnoloogiatega ja et see eemaldab tõkked ühtselt turult ja see ei tohiks kindlasti luua uusi tõkkeid, aga samal ajal peab see võtma arvesse ka neid edulugusid, mida me näeme üle kogu Euroopa. Öelda on veel väga palju, kuid siin ma omalt poolt lõpetan, sest et aega meil väga palju ei ole ja ma ootan pikisilmi koostööd teie kõigiga. aitäh, proua Kallas, teile, tegemist on esmase arvamuste vahetusega selles komisjonis siin ja nüüd annan sõna proua Gebhardile. ja suur aitäh, lugupeetud esimees, jah, tõesti, see digitaalse revolutsiooni teema on väga laiaulatuslik teema, mis mõjutab erinevaid eluvaldkondi ja seetõttu on vägagi hea, et erinevad komisjonid on sellesse koostöösse kaasatud. kaks päeva tagasi oli mul proua Kallasega üks kohtumine ja äh, mulle jäi mulje, et meie koostöö on väga hea ja saab olema väga hea Ehm, eh, selleks, et eh, võimalikult head tööd teha, sellepärast et digitaalne eh, revolutsioon ei tekita ainult selliseid küsimusi, mis on seotud näiteks andmekaitsega, tarbijakaitsega, kuidas uuendustega elus käituda, see toob kaasa väga palju positiivseid aspekte, aga samas ka ohtusid ja me äh, näeme, äh, teatud äh, riikides on Euroopa Liidus hakatud reegleid paika panema ja digitaalse turu valdkonnas ei ole ju mõistlik see, kui meil on lõppude lõpuks kakskümmend kaheksa eraldi ja erinevate lähenemiste. me peame vaatama, kus on vajalik ühtseid reegleid luua Euroopa Liidus selleks, et ka ühtsel turul oleks võimalik sellest kasu saada. ma usun, et ääretult oluline on see, et me nendes küsimustes vaataksime vägagi täpselt seda, kus oleks võimalik positiivseid aspekte välja tuua, eriti just industrialiseerimise valdkonnas see on teie äh, töö, äh, komisjoni äh, töövaldkond ja kui nüüd vaadata, mida siseturu valdkonnas tehakse, mis IMCO-t puudutab, eh, siis eh, seal on oluline just nende eh, välja töötatud tehnoloogiate kasutamise aspekt oluline ja näiteks ka veebipõhised ostud, millised õigused on tarbijatel, kuidas on olukord tarbija õigustega selles valdkonnas või kui me räägime platvormidest, uute ärimudelite valdkonnas, uute teenuste pakkumise valdkonnas, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et need teenused oleksid ka turvalised teenused, et Euroopa Liit on ju avatud turuga, aga samal ajal tuleb kaitsta tarbijaid võimalikult kõrgel tasemel. lisaks veel geoblokeerimine ja me peame vaatama, milline on olukord veebipõhiste ostude valdkonnas sellega seoses sageli on olukord selline, et inimestel on nii-öelda vale aadress ostu tegemiseks, mis juhtub siis, kui inimesed äh, ei kõnele veebilehekülje keelt või et äh, näiteks krediitkaarti ei võeta ei, ei aktsepteerita teises riigis. Need on need küsimused, millega me peame tegelema või siis näiteks ähm, turismivaldkonnas uued pakkumised, me teame, et paljud meie kodanikud ähm, kasutavad Euroopa Liidus vaba liikumise võimalust, eriti just puhkuse ajal, ja siis ühtäkki on nad silmitsi küsimusega, kuidas äh, äh, ja üldse, üldselt oleme ähm, silmitsi küsimusega, kuidas me saame aidata oma kodanikke teenuste valdkonnas selleks, et tagada, et see, mida nad soovivad tarbida, on just see, mida nad lõpuks ka kätte saavad ja lisaks on veel küsimused nagu eh, milline on olukord ähm, ostude kättetoimetamisega seoses, sellega seoses võivad eh, olla tasud väga kõrged, väga suured, need on ka teemad, millega me peame pidevalt eh, uuesti ja uuesti tegelema. siis loomulikult veel küsimused, mis on seotud küberjulgeolekuga, eriti just nendes valdkondades äh,, kus äh, inimesed järjest rohkem andmeid enda kohta vabatahtlikult avaldavad ja me peame äh, vaatama, et interneti kontekstis äh, selline andmete avaldamine oleks turvaline ja see puudutab VKE-sid, keskmise suurusega ettevõtteid, ka suuri ettevõtjaid, aga tarbijaid endid ma arvasin, et neli minutit on pikk aeg, aga ei, sellise teema käsitlemiseks on see aeg ilmselgelt liiga lühike. ma arvan, et meil saab olema veel väga palju arutelusid sellel teemal kell üksteist. minu komisjonis arutame seda teemat, proua Kallas on ka sinna kutsutud ja seal me saame proua Kallas selle aruteluga jätkata, aitäh! aitäh! siin on alati põhjendus, miks me peame ajast kinni pidama. rahvapartei nimel proua Virkonen kaks minutit. kui palju mul on, kaks, kolm, neli minutit, kui palju? kaks minutit ainult, aitäh, härra esimees. kui me arendame välja Euroopa digitaalse ühtse eh, turu, siis on see oluline projekt selleks, et toetada Euroopa konkurentsivõimet, majanduskasvu ja tööhõive suurendamist. komisjon on need, selle plaani välja eh, pakkunud ning nende eesmärgid on üldiselt head siin on väga palju erinevaid valdkondi, nagu näiteks andmekaitse, tarbijakaitse, autoriõigused, ligipääs digitaalsele turule ja nii edasi. ma leian, et need kõik peavad olema moderniseeritud selleks, et Euroopa Liit astuks eh, digitaalsesse ajajärku ning et meil oleks kõik ühtlustatud digitaalturul. Euroopa Liit peab seda suutma selleks, et USA ja Aasiaga konkureerida digitaalturul kaks punkti ITRE koha pealt. esiteks tööstuslik pool ning parem õigusloome. me näeme, et digitaalde tegevuskava puhul on komisjon mõistnud sel kevadel, et tegemist on väga paljude teemadega tarbija seisukohast vaadates see on loomulikult väga hea ja oluline, aga ma leian, et äh, tööstuse teadusuuringute energiakomisjonina peame meie oma algatusraporti välja tooma, näitamaks seda, kuidas meie tööstusvaldkond saab kasu digitaalsest turust. me teame, et traditsiooniline tööstus vajab tõesti moderniseerimist digitaalvallas, seetõttu peame me tähelepanu pöörama mitte ainult tarbija poolele, see on väga oluline, aga samuti ka tööstusele ja vaatame, millised kasvupunktid on tööstusele ja teine väga oluline punkt, mida peaks rõhutama meie raportis, on see, et kui palju meil on äh, erinevat äh, reguleerimist, igal liikmesriigil on oma õigusaktid äh, paigas digitaalteemadel ja see on probleemiks kogu Euroopas. komisjon on pannud paika eesmärgid, et meil oleksid Euroopa-ülesed õigusaktid ühtse turu moodustamiseks, see on hea eesmärk, aga samal ajal on väga oluline, et võetakse arvesse see, et äh, vanad liikmesriikide õigusaktid tuleb tühistada, seetõttu me peame asendama vaned, äh, mitte ei peaks asendama siis vanad äh, seadused, vaid peame need täielikult tühistama. tahtsin tõstatada parema õigusloome punkti ka meil on saanud, tulnud väga palju negatiivset äh, tagasisidet teatud ettevõtetelt, sest nad kardavad, et saavad äh, lisakoormust ja seetõttu on nad äh, kogu reformi vastu. seetõttu on oluline, et me tagaksime seda, et me ei teeks siin rohkemaid ja rohkemaid seadusi, me peame vanad kõik täielikult asendama meie jaoks on äärmiselt oluline see, et ettevõtted peaksid nägema, millised on digitaalse ühtse turu äh, positiivsed küljed, näiteks võrdsed võimalused, parem ligipääs piiriülesele kauplemisele ning samuti parem konkurentsivõime. aitäh, sotsiaaldemokraatide esindaja! aitäh, kümme sekundit äh, selleks, et tänada esimest, sest ma pean kolme minuti pärast lahkuma siit ruumist, et lennuki peale minna, nii et ma tänan, et te äh, saite mulle sõna anda. digitaalliit ei peaks piirduma ainult digitaalse ühtse turuga, sest selles äh, algatusraportis tuleb näidata, millised on äh, meie edaspidised sammud ja mida meie paari järgmisel aastal tegema hakkame. nii et loodetavasti saame me koostööd teha raportööridega, variraportööridega, teiste komisjonidega, omamaks nägemust, kuidas digiteerimist äh, ette näha, mis äh, on ühiskonnale väga kasulik. siin on väga palju eri komisjonide pädevusi, aga ITRE vastutasime ka paljude asjade eest, taristud näiteks, kui taristut ei ole meil digitaal-, liitu, kui meil ei ole eh, kõikjal eh, kiiret internetti, mis kataks kõiki piirkondi ja kui meil ei ole ka targalt eh, lahendatud need küsimused, kuidas raha eraviisiline kasutamine muutuks ratsionaalsemaks ja 3G ja 4G küsimused, kiire internetiühendus kõikidele ja kõikjal ja peaksime vaatama ka universaalsete teenuse direktiivi, kas see on hea ja katab kõik valdkonnad või peaks seda veel ka üle vaatama, sest ta ei ole oma eesmärke saavutanud. spektrumi puhul peame me oma poliitikat konsolideerima ka edaspidi, see on hea moodus, kuidas edasi minna, aga meil peaksid olema ka hilisemas faasis ühtsed eeskirjad ühtseks Euroopa alaks meie komisjon vastutab ka innovatsiooni ja tööstuse ja äh, töö, innovatsiooni eest. innovatsioon muutub aina olulisemaks, kui räägitakse energiasektoris äh, näiteks nutikatest äh, mõõdikutest ja nii edasi, siis innovatsioon ja tööstus astuvad siin käsikäes. uued tehnoloogiad, innovatsioon ja ja see, mida me näeme konkurentsialal mm, maailma tasandil, siis me peaksime andma ka auhindasid innovatiivsetele Euroopa ettevõtetele. me tahame, et meil oleks usaldusväärne digitaalne ühtne turg, see on väga raske. kuidas äh, siin leida tasakaal, andmekaitse, mis peaks äh, tarbijate usalduseni viima, aga samas me peaksime saama sellega Euroopa ettevõtetele konkurentsieeliseid, nimelt et Euroopa Liidus on meil usaldusväärne kaitse kaitstud andmekaitse ja andmevahetus. peaksime vaatama, kuidas olemasolevate ettevõtjatega ja startupidega koostööd tõhusamalt teha selleks, et meil oleks jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline tööstusmudel ning me peaksime Äh, seda küsimust aina edasi arutama, selleks et muutusi tuua, meil peab olema digitaalfoorum sotsiaalpartneritega, kes on tegelikult juba ka kaasatud, nii et äh, võib-olla selle aasta lõpuks lahendust ei saa, aga me peaksime olema aktiivsed ja dialoogi pidama e. Äh, valitsus ei ole võimalik, kui meil ei ole andmekaitset e-tervise äh, osas ja koostalitusvõime on see, millega Euroopa Liit on siiamaani edasi töötanud, peame seda edasi tegema. mina tahaksin seda toetada äh, siis avalikute andmete taaskasutamise küsimust, aitäh. aitäh, proua Kappel, palun. ENF-i nimel. aitäh, härra esimees tundub, et digiteerimine on teema, mida juhivad naised. ja ähm, mina tahan öelda, et mul on hea meel, et äh, proua Kallas äh, on raportöör, sellepärast et me teeme ka ühes teises valdkonnas tööd sarnasel teemal, see puudutab ähm, äh, andmeid ja ma leian, et tegemist on väga hea kolleegiga, kes äh, tunneb oma tööd ja on hea, et ta nii olulise teema kallal tööd teeb. digitaliseerimine on väga oluline valdkond ja eile me arutasime seda teemat ka eesistujaga ja äh, digitaliseerimine on nüüd teist korda eesistujal pandud äh, prioriteediks ja Äh, siin on kolm olulist sammast meie raportis, kõigepealt äh, me peame tagama parema juurdepääsu digitaalsetele kaupadele ja teenustele ja ainult seitse protsenti VKE-dest äh, omavad juurdepääsu veebitegevusele või, või tege-, tegutsevad veebis ja nüüd seitse miljardit on võimalik säästa, kui meil oleks edasi arenenud, välja arenenud digitaalturge ja siis teine oluline punkt on optimaalsed raamtingimused digitaalsete teenuste jaoks ja siin on loomulikult rahastamise ja taristu väljaehitamine väga oluline, aga teiseks on oluline ka kiirmenetlus. kiirus loeb digitaliseerimise valdkonnas, siinkohal äh, peavad liikmesriigid tegutsema Nad peavad eh, ellurakendamise tegutsema, ellurakendamisega tegutsema. digitaliseerimise valdkonnas on varemad paremad õigusloomad, eh, kui komisjon tuleb välja heade ettepanekutega, siis tuleb tagada ka see, et liikmesriigid need ellu rakendavad. ja kolmas oluline punkt digitaliseerimise valdkonnas on eh, digitaliseerimine kui kasvumootor, me teame seda ja me teame seda ka komisjoni hinnangutest Äh, me teame, et viiskümmend neli miljardit on kasvupotentsiaal ja äh, üle kolme miljoni uue töökoha on võimalik luua äh, ja ähm, me peame investeerimislünga ületama ja Euroopas me ei saa lubada seda, et me digitaalse revolutsiooniga sammu ei suuda pidada ja andmekaitse ja andmeturbe küsimus on kindlasti olulised teemad, millega tuleb tegeleda, teised komisjonid ka äh, äh, tegelevad sellega, digitaalne pädevus, äh, kvalifikatsioon haridusvaldkonnas on olulised e, e-valitsuse teemast juba räägiti siin, mm, avalikus sektoris on võimalik näiteks avalike hangete valdkonnas säästa umbes viiskümmend miljardit, siis see on suur su,, suur summa raha ja härra Moedas rääkis ka siin olulistest teemadest juba ja volinik Oettinger äh, on ka rääkinud sellest teemast, Euroopa äh, peab olema digitaalsel turul globaalne mängija ja meil on vaja selleks häid raamtingimusi ja me peaksime nüüd tööle asuma, aitäh uh,! aitäh! meil on veel kaks variraportööri, nad olid siin veel viisteist minutit tagasi, aga Nad kuulasid meie raportööre ja siis kadusid, ma ei tea, kas kohvipausile või äh, läksid Saventemi lennujaama. aga siin neid praegu pole. ja palusin siis teistel kolleegidel sõna võtta, mitte rohkem kui kolm äh, minutit, härra Federle palun. ma saan hakkama vähem, aga kolm minutit, äh, me tahame ju minna suvevaheajale minu jaoks on tegemist väga olulise teemaga, nagu kõik te juba olete öelnud ja ma tahaksin rõhutada paari aspekti. kui ma lähen Eestisse või Soome ja tahan midagi osta poest ja kui minu kreda-, krediitkaarti ei võeta vastu, siis see on täpselt sama asi, kui ma üritan midagi online osta ja krediitkaarti ei aktsepteerita. kui ma lähen poodi ja tahan osta maja, majasse uut diivanit ja see peab mulle kohale toimetatama, siis meil peavad olema samad reeglid. peab isegi siis, peavad olema siis, kui ma ostan sellesama diivani äh, online, et ta mulle ikka koju jõuab, nii et ma paluksin äh, variraportöörilt, et ei loo siin mingit uut regulatiivset äh, keskkonda, meil on seda juba siseriiklikul tasandil äh, päris palju olemas parlamentides ja nii edasi. me peame tagama seda, et kõikides liikmesriikides seadusi rakendataks, me ei pea hakkama uusi seadusi looma kõikide nende teemade puhul. ja tahaksin esitada küsimuse miks USA-l läheb paremini kui meil ja vastus on erinevast, erinevates seadustes. me oleme väga osavad äh, selles, mis puudutab käelist tegevust, et saata midagi ühest riigist äh, teise veokitega, aga kui tegemist on mittemateriaalsete asjadega, need teenused, digitaalteenused, innovatsioon, siis ühtäkki Euroopa Liidul ei ole tõhusat toimivat äh, siseturgu ja mina tahaksin äh, tervitada kõiki raportööre ja variraportööre ja tänada neid, teil on väga oluline töö ja kui te õigesti seda teete, siis meil on võimalik ka digitaalvaldkonnas äh, esirinnas olla. see loob Euroopa Liidule uusi töökohti ja meil on vaja nii raha kui töökohti, aitäh! aitäh, kolleeg proua Werner, palun järgmisena ja herzlichen Dank. suur aitäh, lugupeetud esimees. mina usun, et Euroopa Liidu Komisjon äh, omab nüüd kahte võimalust ühtset poliitika raamistikku äh, digitaliseerimiseks ja tööstuse jaoks äh, välja töötada. kõigepealt strateegia digitaalseks ühtseks turuks, millega tulid välja härra Ansip ja härra Oettinger ja siis algatuse ähm, Äh, millega tuli välja üks teine kolleeg, kuid ma arvan, et see algatusraport on nüüd Euroopa Parlamendi võimalus äh, siin äh, midagi ära teha. IMCO tarbijakaitse mm, komisjonina jah, proua Krepphardt juba selgitas seda, tegeleb õiguslike küsimustega näiteks e-kaubanduse valdkonnas ja mina arvan, et meie ülesandeks siin komisjonis on reindustrialiseerimisega tegeleda ja ESM sellega siduda ja seetõttu me peame vaatama, kuidas tagada eh, tööstuse neli punkt nulliga siduda erinevad riigid, eh, tuleb tagada parem koordinatsioon ja tuleb parimaid tavasid eh, ja kogemusi vahetada, tuleb analüüsida reegleid tehnoloogia valdkonnas, kus praegu on suur õiguskindluse puudus, olgu see siis inimeste, masinate vahelise koostöö valdkonnas, 3D printerite küsimuses ja nii edasi ja mai lõpus äh, konkurentsivõime äh, nõukogu ähm, äh, nõudis komisjonilt tegevuskava digitaliseerimise valdkonnas ja ma arvan, et me peame nüüd tõesti ka oma poolt panustama ja komisjoni survestama selles küsimuses, aitäh! For... aitäh sõnavõtu eest, kolleeg Furinho, palun! aitäh, ma tahaksin äh, tänada raportööre. me räägime siin väga olulisest teemast Euroopa tulevikku silmas pidades ning me peame võtma vastu strateegilise otsuse. Euroopa Liit on jõudnud äh, natukene Ehm, on hiljaks jäänud natukene digitaalturu arengutesse ja nüüd peab vastu võtma otsuse, kas olla siis viimane vagun rongis, samas kui juht, veduriks on äh, USA, või otsustame olla esirinnas. kas otsustame siis olla uue mõtlemisviisi liidriks digitaalvaldkonnas, see peab minema kaugemale praegusest turust me peame panema, panema eeskirjad tasakaalukama, jätkusuutlikuma ühiskonna loomiseks mina mõistagi olen teise võimaluse poolt, me peame olema ambitsioonikamad. tegemist ei ole ainult turu küsimusega, vaid ühiskonna küsimusega. sellised küsimused nagu näiteks äh, reformid, äh, mida me viime läbi äh, hariduses, väljaõppes, koolituses ja samuti ka majanduslikus mõttes. peame mõtlema ka Euroopa Liidul äh, valitsemise tasandile, kõik need on meie uue digitaalse turu mõõtmed, nii et meil on väga palju tööd ees ja väga palju debatte, mida tuleb organiseerida. nii et soovin teile edu, raportöörid ja variraportöörid ja kogu meeskonnale soovin edu. aitäh. Ansip Oettinger ja teised volinikud arutavad praegu seda väga olulist äh, teatist, väga olulist meie jaoks, aga väga hea on, kui me teame, milline on Euroopa Komisjoni seisukoht. härra Peele Äh, Connect peadirektoraadist, ehk võiksite ka teie selgitada, millised on teie seisukohad ja tuua välja mõningad äh, mõttepunktid äh, siin debatis Euroopa Parlamendiga. aitäh, härra esimees. Martin Peili on minu nimi Connect peadirektoraadist ja tahaksin rõhutada, et ma räägin siin meie ühise üksuse nimel ja esindan ka teisi kolleege õiguse ja teistest biodirektoraatidest, nagu siin enne mainiti, siis äh, seda debatti juhivad äh, naissoost isikud äh, ja see on ka meil komisjonis samamoodi. ning me ootame suure huviga teiega koostööd ja tõepoolest, ITRE ja IMCO üheskoos järgmistel kuudel ja aastatel pa-, tahaks paika panna sellise strateegia, mis äh, äh, võtab arvesse ka koostöövaimu komisjoniga, käsitlemaks kõiki neid teemasid, mida sõnavõtjad siin rõhutasid, me peame turgusid ja ettevõtjaid toetama äh, tegeleme küsimustega, mis puudutab turgusid ja tarbijaid ja peame looma õiged tingimused, äh, mille abil sünergia viib kasvule. tahaksin üldiselt ütelda, et mul oli väga hea meel kuulda, et te räägite siin ühes keeles mõned, äh, nagu meie komisjonis teeme, mõningad sõnad ja mõtted kajastavad täpselt meie äh, dokumentes, nii et seda oli väga hea kuulda nagu teate, siis digitaalse ühtse turu strateegia, mida algatati kuuendal mail, toetub kolmele sambale. selleks, et võtta arvesse turu soove, selleks, et äh, toetada majanduskasvu ja käsitleda tarbijate nõudmisid. eriti see, kuidas luua parem ligipääs turgudele, ettevõtetele ja kodanikele, meil peavad olema digitaalsed võrgustikud ja paigas ka raamistik, mille abil edasi minna kui me need esimesed asjad paika saame, siis meil on võimalik luua lisandväärtust, siin paljud mainisid äh, pilvealgatust, mis on äärmiselt äh, oluline osa kasvustrateegiast, äh, meil peavad olema turu ligipääs ja kõik muud küsimused ka paigas. tahaksin rõhutada, digitaalagendast erinev, mis äh, tõstis esile digitaalsuse, siis äh, digitaalne ühteturg keskendub konkreetsetele meetmetele ja seetõttu ootame suure huviga teie arvamust, teie ekspertteadmisi selleks, et äh, hooga alustada praegu on väga positiivne hetk, meil on kokkulepe rändluse ja netineutraalsuse teemadel siin oleme teinud teiega väga suurt koostööd, täname teid toe eest, aga me peame hetke ära kasutama nende konkreetse meetmete kaudu väga mitmed teist mainisid rahulolematust, mida on tekitanud geoblokeerimine, nagu te teate, siis see on üks konkreetsetest meetmetest äh, Eh, mida me üritame kasutada ja üritame siis tarbijate rahulolematust leevendada. lihtne ei saa see kindlasti olema ning ettevõtted saavad sellele kindlasti vastu võitlema, sest nad oma ärimudelid üles ehitanud eh, sellele, eh, mis tegelikult tarbijate jaoks on üsna veider ja lõpetuseks tahaksin öelda, et te rääkisite ettevõtete reguleerimisest siin Te kindlasti teate, et asepresident Timmermans on algastanud, algatanud parema õigusloome põhimõtte ja pannud paika kavad ja kindlasti kuuleme me temalt rohkem sel teemal, aga te peate teadma, et siin on suured tõkked, üsna sellised valulikud tõkked ühtsel turul, nagu näiteks geoblokeerimine see vajab võib-olla seaduseloomelisel tasandil sekkumist ja mis puudutab ettevõtteid ja tarbijaid, siis äh, Junckeri sõnade järgi me peame väikseid asju väikselt ajama ja suuri asju suurelt, aitäh! aitäh! me ootame siis Euroopa Parlamendis järgnevatel aastatel väga palju uusi õigusakte, ma ei tea, kui palju neid on, viis, kaheksa, kümme, me ei tea, aga oluline on teada, et nii palju kui võimalik, millised on Euroopa Komisjoni plaanid. tahaksin teid tänada siia tulemast ja et te tutvustasite meile oma nägemust. ka proua Gruben, kes on siin äh, majanduskasvu peadirektoraadist, kas te soovite ka midagi ütelda, sest äh, teie peadirektoraat on väga oluline digitaaltegevuskava koha pealt? aitäh, tahaksin natukene täiendavaks ütelda kolleegi sõnadele, et mis puudutab seda, et meil on vaja tööstuse digitaalne üleminek korraldada, siis digitaalne ühtse turu strateegia praegusel hetkel tegeleb konkreetsete peatükkidega. me töötame IKT standarditega, mis on tööstuse jaoks väga oluline punkt ja samuti teeme tööd ka andmetega ja andmete omamise küsimusega, see on väga oluline digitaalse ülemineku puhul aga need äh, kaks esimest paketti, millega me oleme tööd alustanud, äh, saavad komisjonis äh, meie peadirektoraadis pidevalt arutelu ja arutame seda, millised peavad olema lisameetmed toetamaks tööstuse digitaalset üleminekut. me vaatame natukene hiljem, ehk on võimalik välja pakkuda teile ka konkreetsemaid meetmeid antud valdkonnas. aitäh, kindlasti oleme teiega pidevalt kontaktis ja ootame teiepoolseid algatusi. ma tahaksin küsida raportööridelt, eh, ehk saaksite kokku võtta debati kolm-neli minutit kumbalegi. palun, proua Kallas. aitäh, ma üritan, üritan teha lühidalt. üks asi, mida peaksime meeles pidama kui komisjon suutis kõik volinikud ja peadirektorid koondada ühe strateegia väljatöötamise nimel ja, ja seda välja pakkuda, siis peaksime ka meie suutelised olema seda teha. ma tean, et tegemist on raske tööga, aga me saame hakkama. mõistagi, see arutelu kajastab seda, et teemasid on väga palju mis puudutavad digitaalvaldkonda ja pea kõike saab seostada digitaalvaldkonnaga. nii et suurim väljakutse siinkohal on äh, seda kõike koondada ühte dokumenti, mis on ka lühike. võttes arvesse äh, ka raporti äh, mahupiiranguid, on see väga suur väljakutse oluline ITRE koha pealt on ka see, et teiste tööstuste digiteerimine, nagu osutasid mitmed kolleegid, siin rõhutati ka usalduse küsimust, üks asi on usaldus andmekaitse kaudu aga meil peab olema usaldus, ettevõtetel peab olema usaldus ka regulatiivse raamistiku osas investeerimise tegemiseks, sest kui re-, reglementeeritust on liiga palju või äh, on äh, oht, et seda hakatakse muutma, siis nagu kolleeg Virkunen ütles, äh, ettevõtted et ajavad lihtsalt oma äri kusagil mujal ja, ja töökohad luuakse samuti kusagil mujal. me peaksime seda samuti vältima, aga tarbija koha pealt on ka samuti usaldus väga oluline. me peame e, nad kaasama digitaalteenustesse. nii et see töötab mõlemat pidi parem ligipääs digitaalteenustele, ma olen täiesti nõus, et e, tegemist on taristu küsimusega aga samuti ka digitaalsete oskuste küsimusega, et inimesed saaksid ligipääsu teenustele ja nad teavad, millised on ohud ja kuidas kasutada neid teenuseid ja kuidas ennast samuti kaitsta digitaalvaldkonnas. ja siin ma ka lõpetan ja annan sõna Evelyn Gebhardile. aitäh sõna Evelyn Gebhardile. ja suur aitäh, lugupeetud esimees. arutelu käigus me ju nägime ka, kui laiaulatuslik see teema on ja mõningaid teemasid me üldsegi ei puudutanudki siin ja äh, äh, ei, nüüd me nüüd ma arvan, et ma saan öelda, et ma olen veendunud, et me teeme kindlasti head tööd, ITRE ja EMKO komisjonid teevad omavahel head tööd sellel teemal. me tahame eh, saavutada selle, et lõpptulemus oleks võimalikult hea just tarbijatele, me tahame ka ühtse turgu eh, ettevõtjate huvides parendada, et ettevõtjatel ja VKE-del oleks võimalus eh, areneda selleks, et luua häid töökohti see on väga oluline küsimus selles kontekstis ja me peame hoolitsema selle eest, et tarbijad, kui nad äh, teevad sisseostu veebis, et nad saaksid neid sisseoste teha äh, täies usalduses, sellepärast et äh, ainult siis, kui Euroopa Liit tagab usalduse, saab siseturg ja ühtne turg toimida ja härra Fedel on nüüd läinud, kuid ma tahtsin talle veel öelda seda, et meie eesmärgiks ei ole siin palju uusi seadusi vastu võtta, ei, me tahame selgelt defineerida seda, kus on vaja uusi õigusakte ja kui neid on vaja, siis me tahame need õigusaktid et äh, võtta vastu hästi. Äh, seda me peame silmas parema õigusloome all. härra Timmermans äh, on siin tulnud algatusega välja, see ei tähenda seda, et kõik reeglid tuleb ära kaotada või palju reegleid luua, tuleb luua õigeid reegleid selleks, et ühtse turu võimalusi Euroopas ära kasutada ja edendada selleks, et me suudaksime ühel pulgal seista USA-ga selles valdkonnas, kes praegu on meist eespool ja eh, selles on eh, asja iva, me peame kasutama ära neid võimalusi, mis meil on, me peame edendama innovatsiooni, me peame hoolitsema selle eest, et innovatsioonil oleks võimalus areneda, samal ajal aga me ei tohi tarbijate ja kodanike eh, õigusi unarusse jätta. see on see, mida me peame ühiselt tegema ja ma arvan, et me oleme õigel teel, aitäh uh,! aitäh! kõigepealt tahaksin tänada raportööre, variraportööre tegemist on esimese aruteluga ITRE komisjonis, ma olen üsna kindel, et koostöö IMCO ja ITRE vahel on õige lahendus vastamaks komisjoni ootustele, ennekõike Euroopa ühiskonna ootustele, sest see on meile isegi olulisem kui Euroopa Komisjoni ootused. me peame vastama tarbijatele ja kodanikele sest me peame vaatama kahte poolt, mis on võimalik tehniliselt tööstust ja VKE-sid silmas pidades ja kuidas vastata kodanike ootustele. siinkohal IMCO vastutab kodanike õiguste eest, äh, mitte just siis kodanike, aga tarbijate õigus, see ei ole üks ja sama asi aga meie koostöö on äärmiselt oluline, see on mõlema komisjoni jaoks oluline. nimelt me peame teadma, tundma üksteist paremini ja me peame olema paremini ette valmistunud uueks äh, tuleviku õigusloomeks. meil saab olema päris palju uusi äh, õigusloomelisi ettepanekuid järgmise paari aasta jooksul ja me peame olema ette valmistunud hästi, me ei peaks äh, vaatama siis seda kodukorra artiklit viiskümmend viis. koostöö on äärmiselt oluline nelja komisjoniga, me peame kogu aeg koostööd tegema ja ma olen päris kindel, et me ei tahaks Euroopa Parlamendi struktuuri muuta. kui me tahame vastata horisontaalsele lähenemisele, mille pakkus välja Euroopa Komisjon, siis me peaksime oma komisjonide vahel sellisel moel koostööd tegema. tänan teid selle esimese arvamuste vahetuse eest ja järgmine ajakava on üsna täpne kaksteist, kolmteist oktoober. ühiskohtumine ITRE ja IMCO-ga. raporti üle läbivaatamine. tundub olevat väga palju aega, kallid sõbrad, aga meil on vahel ka puhkus ning septembris, oktoobris äh, äh, on teil piisavalt aega selleks, et valmistuda, muudatusettepanekute tähtaeg on kolm päeva hiljem. nii et liikmed peaksid olema ette valmistunud raporti läbivaatamise hetkel selleks, et saata kohe muudatusettepanekud edasi. muudatusettepanekute läbivaatamine üks kuu hiljem, kümnendal novembril kompromissettepanekut läbi vaatame kolmeteistkümnendal novembril ja ITRE ja IMCO ühine hääletamine toimub kümnendal detsembril. nii et väga karm ajakava. tahtsin sellest teile rääkida mõiste kõige olulisem on raporti eelnõu, mida me arutame kaheteistkümnendal, kolmeteistkümnendal oktoobril. tänan teid kõiki me oleme õi-, täpselt äh, ajakavas olnud, teil on viis minutit aega, et minna IMCO komisjoni, proua Gebhard. ja tervitan kõiki IMCO liikmeid ja IMCO esimeest. tänan teid.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 Uh, uh, kallid kolleegid, uh, alustame täpselt kell üksteist, sest minister on praegu meie poole teel Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, daamid ja härrad. sooviksin tervitada Luksemburgi majanduse ja kaubanduse ministrit Etienne Schneiderit. mul on hea meel, härra minister, et täna siin viibite meie keskel ja esitlete meile eesistuja prioriteete, need on meie seisukohast, meie komisjoni seisukohast just tööstuspoliitika osas väga olulised. kindlasti äh, räägite te VKE-dest, äh, kosmosepoliitikast ja ka jäätmete käitlusest, nii et need kõik on väga olulised teemad meie komisjoni jaoks me tunneme vastutust kõikide nende teemade üle ja nad on olulised äh, ka kriisist väljumise seisukohast. nii et seetõttu teiega kohtumine on meie jaoks tähtis. loodan, et teie kõne saab äh, kättesaadavaks ka internetis, et me saaksime selle saada, saata ka saata ka kõigile teistele liikmetele, sest tundub, enamik nendest ei ole väga huvitatud praegu eh, eesistuja prioriteetidest. saalis on kuulajaid vähe lõppes eh, Läti eesistumine, esmakordne eesistumine, kuid eh, teie poolt, kuna tegemist on juba vägagi mitmenda eesistumisega ootame teilt palju majanduse olukorra parandamisel. palun, sõna on teile. aitäh, daamid ja härrad. hea meel on mul täna siin olla selleks, et esitleda Luksemburgi eesistuja programmi järgnevaks kuueks kuuks. eile oli teil võimalus kohtuda kahe kolleegiga Luksemburgi valitsusest, peaminister Javier Betelli ja äh, riigisekretär Mark Hanseniga, et rääkida telekomi teemadest ja teadusuuringutest, kuid äh, mina räägiksin äh, siis konkurentsivõimest, äh, tööstuse teemadest ja siseturu ja energeetika teemadest, mis kõik on osaks minu portfellist. nagu me arvatavasti teiega ühel meelel oleme, selline äh, kombineerimine, teemade kombineerimine on mõttekas, sest nad on omavahel niivõrd tihedalt seotud ja mõjutavad üksteist. ma saan aru, et tegemist on ITRE komisjoni viimase koosolekuga enne äh, suvepuhkust ja seetõttu püüan siis äh, kõnelda lühidalt ja keskendunult, et meil oleks aega ka arutelu pidada või siis äh, võib-olla mõnel äh, teisel päeval saaksime nagu esimees välja pakkus, seda arutelu, põhjalikumat arutelu pidada. kui räägime nüüd äh, konkurentsivõimest ja lähen üle prantsuse keelele, siseturu vallas oleme ette näinud kaks konkurentsivõime nõukogu esimesel oktoobril ja kolmekümnendal novembril. mitteametlik äh, konkurentsinõukogu leiab aset järgmisel esmaspäeval, kahekümnendal juulil Luksemburgis. ja me lähtume kahest põhiideest enda eesistumisel, püüame kasutada paremini ära Euroopa lisaväärtust äh, püüame kulusid vähendada, mis seonduvad piiride ületamise, ületamisega, et äh, ettevõtted ei peaks enam äh, ennast põhjalikult kurssi viima kahekümne kaheksa erineva seadusandlusruumiga. me tahame äh, konkurentsivõimet nii-öelda peavoolustada, et see oleks oluline teema kõikides poliitili-, poliitilistes valdkondades. väga oluline on ETS-i süsteemi reform, mille komisjon eile vastu võttis, me räägime siis ka majandus- ja tööstuspoliitikast koos teame, et digitaalvaldkond on siseturu seisukohast väga oluline valdkond ja Luksemburgi eesistuja alustab äh, oma tööd konkreetsete algatustega, mis on osaks ühtsest äh, digitaalsest siseturust, me räägime siin näiteks autoriõiguste teemast äh, ja siis muidugi lõviosa sellest tööst võtavad enda peale järgmise, võtab enda peale järgmine eesistuja ehk Holland samuti tegeleme me ähm, teenuste ja äh, kaupade siseturu teemaga, äh, pakett, mis võeti vastu kuu aega tagasi, aga millega me kindlasti äh, kogu sügise tegeleme. väga oluline on tagada see, et meil oleksid vägagi kõrgele eesmärgid seatud, me püüame äh, Äh, kõrvaldada tõkked piiriülesele kaubandusele ja vähendada admi-, äh, halduskoormust ettevõtetele, samas püüame me parandada juurdepääsu, tarbijate juurdepääsu nii online kui offline teenustele. püüame ka aidata tööstusel paremini üle minna uute meetodite, digitaalajastu meetodite kasutamisele niinimetatud tööstus neli, neli punkt null. kindlasti hakkame me enam mõtisklema ka erinevate juriidiliste vahendite peale, mis see töö leiab siis aset koostöös komisjoniga, püüame enam rääkida näiteks vastastikuse tunnustamise põhimõttest ja harmoneerimisest selles vallas kui räägime tööstuspoliitikast, siis tegemist ei ole sugugi mineviku teemaga. tööstussektori ees on Euroopas veel suur tulevik. ja tööstuse konkurentsivõime suurendamine on üks meie prioriteetidest. me peame looma ka õiged raamtingimused, kaasa arvatud paremini integreeritud siseturu looma selged ja läbipaistvad reeglid selleks, et investeeringud suureneksid Euroopasse isiklikult ma loodan, et komisjon tuleb välja tõelise tööstussektori teekaardiga, kus on konkreetsed äh, tegevused ette nähtud ja ka konkreetsed äh, tähtajad, nii nagu seda soovis äh, ülemkogu märtsis kaks tuhat neliteist ja sellekohane volinik Pienkovska kiri praegu minu arust ei ole piisavaks vastuseks. Äh, Luksemburgi eesistumise ajal me sooviksime kindlasti keskenduda konkreetsetele äh, valdkondadele, tööstusvaldkondadele, näiteks terase äh, tegevuskava ellurakendamine ja ka autotööstuse valdkonnas ette nähtud tegevused, äh, juurdepääs rahastusele, eriti just VKE-de juurdepääs, samuti äh, Luksemburgi eesistuja äh, kindlasti teeb edasi tööd Small Business Actiga, väikeettevõtete aktiga. ja me korraldame Luksemburgis kaheksateistkümnendal, kahekümnendal novembril konverentsi, mida nimetame VKE-de assambleeks kosmose valdkonnas äh, kindlasti teeme enam tööd selleks, et kujundada välja koostöö Euroopa Liidu ning Euroopa Kosmoseagentuuri vahel. Luksemburg on praegu ka Euroopa Kosmoseagentuuri eesistujaks koos Šveitsiga ja meie eesmärgiks on korraldada ka mitteametlik kosmosenõukogu, ministrite nõukogu. pärast nelja aastat pausi oleks hea sellest teemast uuesti rääkida ja me sooviksime välja tulla ka täiesti uue lähenemisega sellele teemale. eesistuja sooviks äh, seda, et äh, tekiks äh, suurem mõttevahetus Euroopa Kosmoseagentuuri ja Euroopa Liidu vahel, selleks et mingi uus arengustsenaarium välja töötada. samuti ähm, tegeleme me direktiivi eelnõuga, mis puudutab maavaatlusandmeid ja nende kasutamist kommertseesmärkidel. see äh, direktiivi eelnõu võeti tagasi esimesel juulil eelmisel aastal. vabandust, käesoleval aastal, ma ei tea, kas see oli siis alguspauguks Luksemburgi eesistumisele kui räägime nüüd uuesti konkurentsivõimest ja selle peavoolustamisest, eh, siis ehm, me tahame sellega tagada suurema sidususe erinevate poliitikavaldkondade vahel. ja me püüame arvesse võtta neid erinevaid töömeetodeid, mida praegu Konkurentsinõukogus kasutatakse, peaksime vaatama, kuidas oleks võimalik neid töömeetodeid kaasajastada. me peaksime igas Konkurentsinõukogus ehm, nüüdsest alates äh, üle vaatama olukorra hetkeseisu, hindama, kuhu on äh, teemad äh, arenenud, peaksime rääkima majanduse olukorrast üldiselt Euroopas, samuti mikromajanduslikust olukorrast ja vaatama, millised on need põhifaktorid, mis põh-, muudu-, mis mõjutavad konkurentsivõimet ja siseturgu. eesmärgiks on äh, siin enam koordineerida juba enne uute algatustega väljatulekut tööd äh, ka komisjoni poolsete ettepanekutega. kui räägime energiapoliitikast, siis e-, energiapoliitika on praegu jõudnud Euroopas pöördepunkti. Äh, need edusammud, mis on saavutatud turgude avamisega, äh, tarnekindlus, suurem taastuvenergia kasutamine, kõik need sammud ei ole siiski äh, äh, ei ole praegu taganud piisavat energiatõhusust ja kindlasti on meie eesmärgiks muuta Euroopa Liit sõltumatumaks selles valdkonnas, me peame enam kasutama äh, uusi tehnoloogiaid selleks, et nende kasvupotentsiaali ära kasutada ja peaksime ka tööhõivet püüdma selles valdkonnas suurendada ning võidelda tööpuuduse vastu. just seetõttu komisjoni president ja ülemkogu kutsusid üles looma energialiidu muidugi on ootused selles osas nii kodanike kui ka selle sektori poolt suured ja meie kohuseks on vastata nendele ootustele, see on meie vastutus ja see vastutus ei ole väike. ja just seetõttu, nagu ma just ütlesin, on üheks meie prioriteediks Energialiidu äh, käivitamine ja loodan, et detsembrikuisel ülemkogul on võimalik siis ka teatud edusammudest juba teada anda. mõned äh, nõukogu kolleegid äh, on üles kutsunud direktiive üle vaatama, mis puudutavad tootemärgistusi me alustame võimalikult kiiresti selle eelnõuga tööd ja eile võeti vastu äh, komisjonis niinimetatud suvepakett, äh, mis puudutab äh, kogu seda turu mõistet. kui räägime innovaatikast, siis teadusuuringud ja innovaatika on väga olulised näiteks ka energeetika valdkonnas, taastuvenergia kasutamisel, uute tehnoloogiate kasutamisel see aitab äh, kaasa majanduskasvu taastumisele, töökohtade loomisele, seetõttu on äh, hea märkida, et äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus leiab ähm, aset kohtumine Ameerika riigisekretäriga äh, energeetika eest vastutava riigisekretäri Monisiga ja kus neid teemasid ka mm, puudutatakse ja kahekümne esimesel, kahekümne kuni kahekümne kolmandal septembril Luksemburgis äh, nähakse ette äh, ka uute energeetikaalaste tehnoloogiate äh, arutamine konverentsil. ma sooviksin, et, et ministritel oleks ka finantsinstrumentide osas äh, palju parem arusaamine, et millised on need äh, instrumendid, mida on võimalik meie energiapoliitika kaasajastamisel kasutada. Äh, me räägime siin välissuhete osas näiteks suhetest Ukrainaga, samuti Põhja-Ameerikaga, kuid energeetika vallas on oluline ka Vahemere piirkond aasta lõpus äh, on energiaühendusel täitumas kümme aastat ja Luksemburgi eesistuja toetab äh, seda, et äh, see organisatsioon on enda tegutse-, enda loomist õigustanud ning samuti ähm, väärib, väärivad läbiviimist reformid. mul on hea meel nende järgneva kuue kuu jooksul teiega tihedalt koostööd teha ja tänan tähelepanu eest, aitäh uh,! Thank you, thank you very much! suur aitäh, suur aitäh, härra minister, teile selle kõne eest. kõik teie prioriteedid on meie jaoks ääretult olulised ja äh, ma eeldan, et küsimusi on saadikutel palju ja võib-olla tulevad küsimused ka hiljem, kui me oma kolleegidega veebiteel konsulteerime, aga kõigepealt saab sõna proua Niiler, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees, austatud härra minister, lugupeetud eesistuja. kõigepealt ma ei tahagi eh, teile tegelikult ähm, küsimusi esitada, ma tahaksin julgustada teid, julgustada teid siis ellu viima seda kõike, mida te siin välja ütlesite ja äh, ma äh, tahaksin teile soovida suuri õnnestumisi ja palju edu nende äh, mitmekülgsete teemade ellurakendamisel, millele just rääkisite. kaks asja siiski veel, mida ma tahtsin esile tõsta. kõigepealt te ütlesite, et te tahate organiseerida VKE-de assamblee septembris, kui ma nüüd õigesti mäletan mina tahaksin täna kasutada ära võimaluse selleks, et äh, juhtida teie tähelepanu pereettevõtteid puudutavale raportile äh, Euroopas Parlamendis äh, Äh, me oleme tähelepanu juhtinud sellele et, et kuuskümmend protsenti äh, ettevõtetest on just ähm, pereettevõtted Euroopas, nad on äh, oluline tööandja ja poliitiline tegevuskava ka Euroopa Komisjonis, aga ka siin parlamendis ei ole neid ettevõtteid arvesse võtnud ja sellepärast me oleme pereettevõtete kohta koostanud raporti ja septembris me võtame selle ka täiskogul vastu eriline olukord, äh, mis äh, on seotud liikmesriikides olevate pereettevõtetega, on seal välja toodud ja võib-olla kui teie oma VKE assamblee kontekstis ka pereettevõtete teemaga võiksite tegeleda, siis see oleks väga tore Äh, ja et te saaksite siis arvesse võtta ka selle, mida meie siin komisjonis sellega seoses oleme arutanud ja teine teema, mida ma tahtsin ähm, välja tuua, on kosmoseuuringud ja siin on ka Euroopa äh, kosmoseuuringute valdkond äh, väga oluline. Ähm, Galileo Copernicus, me oleme kõiki neid projekte toetanud. Need on Euroopa projektid, need on Euroopa rahastust saanud. meil on olnud raport tööstus mm, kosmosepoliitika koha pealt ja minu arvates on suurepärane see, et ka selles valdkonnas te tahate äh, uue elu teemadele sisse puhuda. ja kui me vaatame nüüd selle satelliit, satelliitkommunikatsiooni küsimust ja andmete kasutamise küsimust, siis äh, Euroopas tuleb äh, selle teemaga tegeleda, see on vägagi kiireloomuline ja tahan öelda teile suur aitäh selle eest, et teie eesistujana tahate selle teemaga tegeleda ja geoandmete kasutamine ka äh, sellega tegelema oleks hea. Ähm, ma pean kahjuks varem lahkuma. Ähm, mul on muid asjatoimetusi, ma väga vabandan, ma ei esitanud teile ühtegi küsimust. Äh, tahan lihtsalt soovida oma sõnumutega teile palju edu, palju õnne äh, ja olge eesistumise ajal edukad, aitäh! Uh, suur aitäh, proua Niibler, teie kõnelesite Rahvapartei nimel ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel annan sõna kolleeg Sorinale, palun jah, suur aitäh, härra esimees. Äh, mul on väga hea meel oma fraktsiooni nimel sõna võtta. ma äh, sooviksin õnnitleda teid äh, teie ambitsiooni puhul, mis väljendus teie programmis, mida te meile kirjeldasite ja eesistumine kestab väga lühikest aega, ainult pool aastat ja sel äh,, praegusel juhul on see pool aasta veel eriti lühike, nagu te teate. ma loodan, et te saate äh, olulise osa nendest meetmetest, millega te välja tulite, ka ellu viidud. üks oluline teema on konkurentsivõime, digitaliseerimine, konkurentsivõime äh,, konkurentsivõime kontrollimine. ma tean, et see valdkond on edasiliikumiseks väga keeruline, aga ma usun, et oluline on ikkagi see, et me äh, tegeleksime selle valdkonnaga. Euroopa majanduse jaoks on äh, üks kõige olulisemaid valdkondi maksude harmoniseerimine, see on ka ettevõtete jaoks oluline. Ähm, Maailmas Euroopa Liidus õõnestab usaldust ühisturul. Luksemburg on äh, väga heal positsioonil selleks, et ähm, selle teemaga edukalt edasi liikuda. see on meie kõigi jaoks tähtis teema veel äh, kaks olulist valdkonda. Äh, mina vastutasin energiaküsimuste eest Portugalis äh, ja me oleme oodanud pikisilmi energiakava juba aastaid. me peame konkureerima tehnoloogilises kontekstis, äh, meil on uus tehnoloogiline ajastu ka energiaküsimuses ja me peame tagama ka energiataristute rahastamise. Need kaks valdkonda on väga olulised, ilma nendeta on väga keeruline luua vajalikku usaldust äh, selleks, äh, et Energialiit luua. suur aitäh selle tööprogrammi eest ja ma soovin teile palju edu, suur aitäh, kallis kolleeg, ütleb härra Puusek ja järgmiseks saab sõna härra Grubaltšik ECR-i nimel, palun suur aitäh, lugupeetud esimees, aitäh, härra minister, ka teile. energialiidu raportöörina ja ma olen siin, ütleb kõneleja. energialiidu raportöörina on mul väga hea meel kuulata siin teie ettekannet, sellepärast et te mainisite ära kõik olulised teemad, eriti just konkurentsivõime, reindustrialiseerimise ja energiasõltumatuse loomulikult äh, on see kõik väga oluline. küsimus on tegelikult siin energia hinnas ja meie püüame praegu tagada selle äh, alandamise. Äh, me tahame vähendada energia hinda. ja seetõttu me tahame juhtidagi tähelepanu nendele probleemidele eriti kui me võtame sellised äh, tööstussektorid, kus kasutatakse väga palju energiat, keemiatööstus, äh, tööstussektor, äh, Luksemburg on suur terasetootja. muide, Poola LNG terminali kogu teras tuli Luksemburgist muide see on nii meie kui teie jaoks väga oluline. Äh, on oluline, et äh, äh, Euroopas seda, selliseid tooteid toodaksime. aga minu küsimus on seotud energia erinevate allikate austamisega, ähm, taastuvad energiaallikad, fossiilkütused, konventsionaalsed, mittekonventsionaalsed energiaallikad, riikide oma energiaallikavarud kildagaas, muud energiakandjad. selleks, et olla sõltumatu, äh, tuleb kombineerida erinevaid energiakandjaid. ja loomulikult tuleb toetada äh, riike ja riigid peavad saama seeläbi sõltumatuks, aitäh. aitäh. roheliste nimel kolleeg Turmes, palun aitäh, Jerzy. tere, Etienne, lugupeetav minister. mul on äh, hea meel äh, sind tervitada enda koduriiki äh, eesistumist alustamas on näha, et äh, see töökava, mida, mille olete ette näinud, see on vägagi progressiivne, kui räägime juhtimisest, äh, siis on oluline anda roll kindlasti ka Euroopa Parlamendile, Jerzy Buzek, Buzek ja ka komisjoni koordinaatorid, samuti keskkonnakomisjoni koordinaatorid äh, kirjutasid komisjonile kirja juba aasta alguses selleks, et selgeks teha, et Euroopa Euroopa eh, Energialiidu juhtimine peab hõlmama ka parlamenti. me ei saa siin rääkida enam kaasotsustamisest, küll aga peaks taastuvenergia teemad ja kõik olema endiselt eh, ka parlamendi pädevuses selleks, et me ka jõuaksime kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkideni märgistamine jaa, tõepoolest, see on väga oluline teema, me oleme praegu liialt palju aega raisanud, äh, volinik Anijete oli äh, oli äh, õigus, kui ta rääkis sellest, et asjad peab muutma lihtsamaks tarbija jaoks. ja üks teema, mille pärast ma olen võidelnud juba kümme aastat tagasi, sellise ökod Äh, disaini äh, teema, on väga palju äh, tooteid, mis tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu teise märgistusega. Teie peaksite avaldama survet selleks, et siseturul ei saaks meil olla puudu, puudulikke järelevalvesüsteeme, võib-olla peaksime mingisuguse kesk, keskse andmepanga looma selliste vigade avastamiseks äh, Äh, räägiti meile eile sellest uuest suvepaketist ja turu ülevaatamisest, uuest turukorraldusest. Äh, tundub, et äh, komisjon jällegi pigistab silmad kinni fossiilkütuste osas ja ei ole piisavalt kindlakäeline taastuvenergia kasutusele võtmisel meil pea, mulle tundub, et praegu siiski pidev äh, karistatakse, äh, kasutata, karistatakse näiteks päikeseenergia kasutamist äh, ning pigem soodustatakse näiteks tuumaenergia kasutamist väga oluline on see, et me süvendaksime oma suhteid äh, energeetika vallas ka Balkani riikidega, me peaksime neile enam osutama institutsioonilist abi, seda me oleme ka volinik Sefko-, Sefcovitšiga arutanud, äh, kas äh, peaks sellise Kagu-Euroopa uue suure turu looma, gaasituru, hõlmama seal Serbiat ja teisi riike, võrgustikke, sest elekter ei tunne ju piire, gaas ei peaks tundma piire. nii et aitäh, kui äh, ka selle teemaga kiirelt edasi liigute ja nüüd kohe hakkan äh, lõpetama, ma tean, et aega ei ole väga palju, esi-, esimees on isegi väga heldekäeline ajaga olnud minu suhtes sel nädalal. tahtsin äh, rääkida veel ühest teemast, kõnelejad katkestatakse esimehe poolt Junckeri plaanis räägitakse väga palju taastuvenergiast. nii, järgmine kolleeg, kes sõna saab, äh, proua Lopez Bermeo, kuue esindaja, palun. tere hommikust! tere hommikust ja suur aitäh, äh, härra esimees ja suur aitäh ka teile, härra minister, siia tulemast äh, ja meile ambitsioonikat programmi esitlemast. ma olen siin, ütleb härra, proua kõneleja ma äh, ütlesin, et suur aitäh siia tulemast äh, ja oma programmi esitlemast. mind äh, huvitavad kaks küsimust, mis on väga olulised ja mis on seotud Euroopa tööstusega. Junckeri kava ja maksustamine meie leiame, et äh, kui rääkida kohustustest, siis me peame vaatama, äh, milline on olukord sotsiaalse äh, ühtekuuluvusega, hea kvaliteedi töökohtadega ja konvergentsiga, kuid praegusel hetkel ei ole piisavalt kaasatud sotsiaalpartnerid ja avaliku sektori asutused rakendamisse. meie kardame seda, et te ei taha saada suuremaid investeeringuid. ja see äh, tekitab raskustes majandustele veelgi suuremaid raskusi. minu koduriik näiteks äh, äh, on selline, kus olukord on väga keeruline, toimub deindustrialiseerimine ja nii edasi. kas teie olete valmis selle kõike panema osaks üleüldisest tööstuse tegevuskavast. ja nüüd maksustamise küsimus. osa meie tööstus, eriti just ekspordile suunatud tööstus Lõuna-Euroopas, on muutunud osaks hargmaistest konglomeraatidest, mis sageli tegelevad maksudest kõrvalehoidumisega ja kasutatakse väga loovat raamatupidamist äh, ja Luksemburg on ka kuulsust kogunud viimasel ajal äh, sellega seoses ja see tähendab seda, et VKE-de jaoks on konkurents äh, ebavõrdne. aga VKE-d on just need, mis on kohalikul tasandil väga hästi juurdunud ettevõtted ja pakuvad töökohti mm, ja samal ajal ei ole võimalik tagada arengut ja reindustrialiseerimist vahendite puudumise tõttu. mina tahaksin teada, kas Luksemburg eesistujana on valmis tulema välja kompromissiga selleks, et et vaadata, millised on tõelised hüved, mida toodetakse ja et oleks tagatud see, et nominaalne aspekt tagaks tegeliku aspekti. selleks, et ei oleks võimalik äh, maksudest kõrvale hoiduda ja et ei oleks võimalik kasutada loomingulist raamatupidamist ja nüüd proua Kappel, palun, EMF-i nimel. suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh, härra minister Schneider Äh, selgituste eest, mis puudutasid Luksemburgi eesistumise äh, prioriteete. Äh, teie toimik on väga mitmetahuline ja teie ministeerium samamoodi. Te ähm, oma tegevuses äh, Äh, olete seotud paljude Luksemburgi eesistumise prioriteetidega ja teie portfoolio on umbes sama lai kui meie oma siin. Äh, minule meeldis see, mida te rääkisite, ma toetan teid ja vägagi tervitatav on see, et äh, konkurentsivõime süvalaiendamise olete te prioriteediks, prioriteediks võtnud. mina olen siin kojas aasta aega tööd teinud ja Itaalia eesistumine esitles oma tegevuskava e, aasta tagasi ja seal ta ütles ka, et neid valdkondi käsitletakse prioriteetsena, sellepärast et see puudutab kõiki tööstusvaldkondi ja mis puudutab VKE-de tegevuskava ellurakendamist, siis see on väga oluline ja juurdepääs finantsturule on nende ettevõtjate jaoks ka väga tähtis. energialiidust rääkisite te ka ja eile ähm, komisjoni suvepaketist ähm, räägiti ka ja te ütlesite ka, et ähm, ja e-, eile härra Kovatšik äh, esitas ka oma raportit ja kui me kõneleme konkurentsivõimest, siis äh, eile välja pakutud ETS-i reformist tuleb ka rääkida ja eriti just süsinikulekke küsimusest tuleb rääkida. Luksemburgis on teil äh, Eh, see väga oluline teema, teil on seal terasetööstus, mina olen Austriast pärit ja meil on seal ka meie suurim terasetootja viimastel aastatel on kaks eh, suurt eh, tootmiskeskust loonud just ähm, USA-sse ja ja meil on küsimus nüüd selles, kas Austrias koondatakse seda tootmist veelgi kokku poole ja nii edasi. see on meie jaoks väga oluline teema ja seetõttu ma tahaksingi küsida, kas teie eesistujana leiate, et selle teemaga on vaja tegeleda selleks, et eile välja tuldud ettepanekud ja meetmed, mis on seotud ETS-i reformiga ja süsinikulekkega ähm,, äh, et, et sellega tuleb tegeleda äh, me räägime siin kahe koma kahest protsendist äh, vähendamisest aastas, siin on, äh, kas teie arvates on siin vaja äh, tegeleda ja tegutseda ja milliseid samme te tahate astuda selleks, et võtmetehnoloogiate mujale liikumise vastu võidelda? ja te teie portfell on tõesti väga laiaulatuline ja laiaulatuslik ja ähm, see peaks ka teie portfelli langema ähm,. Äh, ja äh, selles valdkonnas äh, ootab meid väga suur fusioon, sellest kirja-, kirjutatakse kindlasti väga palju ja ähm, väga palju on vaja arutada seda teemat, kas selline liitumine või fusioon on, on võimalik üleüldse, kui me räägime kahest suurest ettevõttest ja mina tahaksin teie arvamust sellega seoses teada. suur aitäh! ja nüüd härra Kelly, palun. aitäh. tere tulemast, härra minister, teile. soovin teile eesistumise jooksul palju edu. meil Iirimaal oli eesistumine veidi aega tagasi ja see eeldab väikestelt liikmesriikidelt väga palju, kuid väikesed liikmesriigid suudavad edu saavutada ja eriti Luksemburgis anname liikmesriike äh, mis on äh, väga läbi ja lõhki euroopalik liikmesriiki, võttes arvesse äh, riigi ajalugu. ja mina olen andmekaitsemääruse osas kolmepoolsetel kohtumistel äh, osaleja ja loodetavasti Luksemburgi eesistumise ajal me suudame edasi liikuda, meil on siiani olnud kaks triloogi juba ja need on olnud tõhusad ja kui teie suudaksite sellega lõpp lahenduseni jõuda, oleks see teie jaoks suureks võiduks. ja mina olen raportöörina äh, COP kahekümne ühes ka tegev äh, Pariisi kliimakonverents on tulemas ja teil on seal väga suur roll mängida. mida te saate ära teha selleks, et äh, üleilmne kokkulepe saavutada, selle asemel, et jääda ainult Euroopa eesmärkide juurde? see on väga oluline ka ja ma usun, et selline riik nagu Luksemburg on riik, keda nähakse sõbraliku ja neutraalse riigina ja loodetavasti suudate te mängida oma rolli selleks, et see ülemlepe saavutada ja nüüd lõpetuseks energialiitust on siin juba räägitud, see on meie jaoks väga tähtis teema, Euroopa jaoks samamoodi. Äh, ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, härra Juncker on öelnud, et tema tahab äh, et Euroopa oleks taastuvate energiaallikate valdkonnas äh, globaalseks liidriks ja mina tahaksingi teada, mida te saate teha selleks, et äh, luua äh, õige õhustik selle saavutamiseks ja seda võimalikult tõhusalt sest et valitseb oht, et me räägime ja räägime taastuvatest energiaallikatest, aga midagi suurt ei tee. Teil on siin väga oluline roll mängida, aitäh. aitäh. aitäh, Sean ja nüüd härra Eeler, palun. suur aitäh, härra minister, et te siia tulite, mul on üks väike küsimus ka omalt poolt. Junckeri kava. Äh, ja ähm, ja ähm, siin äh, peab rääkima ka rahast, siin on raha võetud teadusuuringute programmist äh, ja investeeringute osa äh, tegelikult eelarvest on see, kust tuleks võtta investeeringuteks raha ja siin kojas olete te näinud suurt vastuseisu sellele teguviisile, mis on valitud. me ähm, ähm, tahame saavutada kolme protsendi sihtmärki teadusuuringute valdkonnas, aga nüüd on uus ettepanek nõukogult tulnud eh, lisaks veel EFSI vähendustele ehk siis veel kakssada miljonit eh, teadusuuringute eelarvest eh, ära võtta. mina tahaksin teada Luksemburgi eesistumise kontekstis et tegemist on poliitilise äh, kõrvakiiluga sellele parlamendile siin ja mina tahaksin teada, äh, mil määral te kavatsete tegutseda selle nimel, et nõukogu poolne eelarve vähendamise ettepanek tagasi võtta. ehk siis äh, Äh, äh, see on just äh, see, kuidas me näeme sellist olukorda praegusel hetkel, me oleme püüdnud investeeringutesse rohkem raha saada, teadusuuringutesse ka ja nõukogu ähm, esimene reaktsioon on esimesel eelarveaastal võtta veel kakssada miljonit vähemaks, see on provokatsioon ju ja ma tahaksingi teada, kuidas teie eesistujana sellega nüüd tegelema hakkate, aitäh! aitäh, härra minister, ka mina tahaksin paar küsimust esitada. väga lühikesed küsimused. Te mainisite konkurentsivõime nõukogu, kes hakkab äh, Te hakkate rääkima sellest, milline on ühe euro äh, väärtus mida tähendab siis see, kui Euroopa ei tegutse ühe eesmärgi nimel? mis juhtub meiega siis, kui me ühtselt edasi ei liigu? millised need kulud sellega kaasa tulevad? see on väga huvitav löhe, löhenemine teie poolt, see ja see tööstuse teekaart, teine teema ehk oleks võimalik ähm, natukene sellest rohkem rääkida. Luksemburgi tööstusvaldkond on väga tugev ja äh, tulud äh, on sellest valdkonnast väga suured, aga Euroopa Liidus üldisena on see neliteist kui viisteist protsenti, see on palju vähem äh, kui me sooviksime näha, kakskümmend protsenti võiks see olla Euroopa Liidu keskmine ja kolmaks, kolmandaks kosmoseagentuur, agentuur ja kuidas kosmosepoliitikat edasi arendada, sest Euroopa Liidu kosmoseagentuur on saanud oma käsutusse raha riiklikest äh, agentuuridest tegelikult. aga meil on vaja rohkem Euroopa raha. sest tegemist on suurepärase poliitikaga innovatiivset majandust äh, ja innovatsiooni üldisemalt silmas pidades. see on ülioluline. ja tahaksin korrata küsimust, mis siin juba kõlas, ettevõtlus meie mandril, meil on äh, enamates liikmesriikides kõik äh, reguleeritud ettevõtete puhul, aga tegelikult meie turg ei toimi ja lisakulud ja maksud on palju kõrgemad kui USA-s. meil peaks olema kõikehõlvam lähenemine sellele teemale. meie oma komisjonis, ITRE komisjonis valmistame ette kuulamist antud teemal, energiakriis. kutsume juba täna teid sellele konverentsile ehk saaksite olla kaasatud või teie valitsus saaks olla kaasatud selle teema arutamisse, energiahinnad mm, Euroopa Liidus. kas keegi soovib veel sõna? keegi ei soovi sõna. härra minister, palun. Okay, donc... aitäh, ma tahaksin äh, tänada teid äh, kõigi märkuste ja küsimuste eest, eh, neid oli siin päris palju. ma alustan eh, fiskaalharmoniseerimise teemast, ma pean ütlema, et see ei ole minu teema, eh, kas siis õnneks või kahjuks, kuidas soovite. aga igal juhul see ei ole minu pädevusala. ma tean, et Luksemburg ei hakka seda teemat kuidagi blokeerima, me anname endast maksimumi selleks, et erinevad fiskaalteemad edasi areneksid, mida praegu hetkel arutatakse siin esitati küsimus äh, VKE-de assamblee kohta väikesed ja keskmised ettevõtted peavad siis äh, konverentsi üheksateistkümnendal, kahekümnendal novembril Luksemburis. seal on väga palju juba registreerunuid ning äh, seal arutatakse ka pereettevõtluse teemat. ning ma tahaksin taas kord teid tänada selle mõtte eest aga see on meil juba päevakorras. mis puudutab kosmosepoliitikat ja koostööd, suuremat koostööd Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahel, siis äh, Luksemburgi eesistuja kasutab ära seda hetke, praegu on äh, meil ka Rahvusvahelise Energiaagentuuri äh, kaaseesistumine koos Šveitsiga ning äh, loodetavasti läbirääkimised toimuvad tulevikus palju tõhusamalt Euroopa Liidu ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahel. siin esitati küsimus ka energialiidu juhtimise kohta. mõistagi Luksemburgi eesistujal on ambitsioonikad plaanid võtta vastu nõukogu järeldused kahekümne kuuendal novembril, mis siis käsitlevad energialiitu. märgistamine ja parlamendi roll selles, esitatakse saalist küsimus. jah, parlamendi roll, ütleb kõneleja tegemist on keeruka küsimusega, teate seda, härra Turmes, aga ma üritan sellele siiski vastata. eesmärk äh, juhtimise juures on järgnev, et meil oleks lõppude lõpuks juhtimine ja et need eesmärgid, mis me oleme endale esitanud, ka täituksid mõistagi on toetust vaja, meil on vaja lõimida erinevad institutsioonid korrektselt äh, selleks, et koostööd teha, aga praegu ma tahaksin ütelda, et me tahame paika panna raamistiku ja Luksemburgi eesistuja üritab äh, jõuda poliitiliste kokkulepeteni selles osas, kuidas antud teemat käsitleda. nii et praegu on natukene ennatlik äh, hakata rääkima poliitiliste rakendamist äh, teemadel ja kuidas kaasata Euroopa Parlamenti, aga kindlasti me anname omalt poolt teada, kui on mingeid uudiseid. nüüd äh, märgistamise küsimus. samuti üritame ka siin leida ühist äh, lähenemist kahekümne kuuenda novembri nõukogus ja tuumaküsimused. ilmselgelt äh, Luksemburgi eesistuja ei poolda selle kasutamist, see on ilmselge. aga teiselt poolt te kindlasti teate, et äh, energiamiksi kasutamine jääb liikmesriikide ainupädevusse ja liikmesriigid peavad ise otsustama ära, kas nad kasutavad tuumaenergiat või mitte mis puudutab meie prioriteete, siis äh, ma ütlesin, et meie üritame keskenduda innovatsioonile ning äh, tööstuse üleminekule ja eriti just kasutada taastuvenergiat oma eesistumisperioodi ajal ja siis energia üleminekut samuti. Need on äh, rohelise jätkusuutliku kasvu põhialused, loomaks töökohti ja heaolu Euroopa Liidus ja see on äh, Luksemburgi eesistuja seisukoht. energialiit, see oli järgmine küsimus. pärast äh, kõrgetasemelise analüüsi äh, töörühma raportit, mida juhtis siis härra Puusek, tullakse välja konkreetsete reformidega ja kõige selle alusel äh, tahaks äh, Luksemburgi eesistuja ütle, ütelda, et ähm, Tiranas oktoobris arutatakse ministrite tasandil seda küsimust. mis puudutab Junckeri kava? ma vast-, me arutame terve pärastlõuna, kahekümne kuuendal septembril nõukogus neid teemasid, mida tõstatas härra Turmes ja meie Luksemburgi eesistuja eesmärgiks oleks äh, panna omavahel kokku põhitegijad, äh, investeerimispank ja riiklikud asutused, hõlbustamaks projektide arendamist, mida saaks rahastada selle instrumendi abil kõigepealt energiatõhusus ja taastuvenergiad on need teemad, mida peab äh, invest-, kuhu peab investeerima kõige rohkem, mida peab siis rahastama. aga peaks äh, plan-, Junckeri kava äh, siis hõlmab endas ka energiapoliitikat. üks küsimus puudutas fiskaalpoliitikat ja konglomeraate kõige, ma tahaksin hetkel sellele vastata, mis puudutab konkurentsivõime peavoolustamist, siis me oleme kindlasti nõus, et tegemist on üliolulise teemaga meie eesistumise perioodil. ja see on hea, oluline selleks, et Euroopa Liit õigesti toimiks meil peab olema üldine lähenemine, arusaam peamiste teemade puhul, äh, konkurentsivõime siis ennekõige ja keskkonnanõukogu arutab seda teemat samuti. ja siin ma vastan mitmetele küsimustele, me peame tagama seda, et äh, tööstus oleks või tuleks, oleks uuesti Euroopa Liidus konkurentsivõimeline, peaksime vältima seda, et tööstustegevused äh, lahkuksid Euroopa Liidust, sest see ei, ei muuda meid äh, konkurentsivõimeliseks. ning äh, Luksemburgi eesistuja tegeleb kindlasti innovatsiooni, teadusarengu ja äh, arengutega, vaatame, millised on konkreetsed tegevused. mina isiklikult äh, oleksin tahtnud rohkem tegevusi, mis oleksid konkreetsed ja võtaksid arvesse ambitsioonikaid eesmärke, äh, siis äh, mis oleksid pidanud olema selles kirjas, mille, mille meie saatis volinik Pienkovska antud teemal mis seal siis veel oli? COP kakskümmend üks. kuidas Luksemburg hakkab tegutsema COP kakskümmend üks raames? me üritame olla hõlbustajad, et hõlbustada läbirääkimisi ning kindlasti tegutseme me üheskoos Prantsusmaaga, kes on COP kakskümmend üks eesistuja, et Pariisis kokkuleppele jõutaks nii et me anname endast maksimumi antud teemal, et meil oleks ka COP kakskümmend üks eesmärgid täidetud. mis mul siin veel oli, ütleb kõneleja. eelarve teadusuuringutele, mis seisus see on, sellest on ka rääkinud rahandusministrid, see on nende pädevusala aga ma mõistan teie seisukohta ja see on kahetsusväärne olukord. see, see ei ole teema, mis käiks minu pädevuse alla. tundub, et ma olen enam-vähem vastanud kõikidele küsimustele. jah, ja viimane küsimus, mis tuli härra esimehelt mis puudutab äh, Euroopa energiaturgu ja hindasid, energia hinda, peab äh, konstanteerima, et äh, siseturg, energia siseturuga tuleb edasi tegutseda, see saab olema ka meie eesistumise üks prioriteete. energialiit peab samuti võimaldama meil saama paremat kõrgemat äh, hinda tulevikus, me peame olema tõhusamad ja me peame võtma arvesse ka piirkondliku mõõtme oma aruteludes ja ma leian, et Luksemburg äh, on suureks eeskujuks mitmele äh, riigile. me üritame siis energia alal jõuda ühtse turuni või siis vähemalt üritame erinevaid võrke integreerida vastavate osapoolte kaudu. seda teemat on päris palju käsitletud, nimelt Energialiitu. seda ei käsitleta mitte ainult Luksemburgi eesistumise all, vaid ka hiljem, nii et seda teemat tuleb kindlasti käsitleda edasi. aitäh, härra minister! aitäh, et saite siia tulla! ja ehk saaksite meile saata ka oma kõne kirjalikult, see oleks väga kasulik, et liikmed saaksid kõik seda lugeda, need siis, kes täna kohale ei saanud tulla. ma tahaksin teid tänada hea koostöö eest, loodetavasti ka tulevikus äh, saate meid informeerida meie komisjoni kõikide teemade puhul, mis on meile olulised. tänan teid veel kord, ütleb härra minister. Meg, shake your hand. Yes. My pleasure. Thank you. Thank you. Uh, dear colleagues. kallid kolleegid, daamid ja härrad me oleme peaaegu ajast suutnud kinni pidada. parlamendi seisukoht kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve projekti osas, mida on nõukogu muutnud kõikides äh, ja jagudes, on meie järgmine teema kõigepealt ma tahaksin teid informeerida sellest, et kolmekümnenda septembri koosolek on edasi tõstetud seitsmeteistkümnendale septembrile, see on esmaspäeva õhtul Strasbourgis ja selleks, et pidada tähtaegadest kinni muudatusettepanekute esitamiseks äh, eelarvekomisjonis, on kolmas september kaks tuhat viisteist tähtaeg ja meil koosolekut ei ole vahepeal. ja siis kasutame järgmist äh, menetlust kokkuleppel äh, eelarvekomisjoniga. meie raportöör, kes on siin, proua Bossjut järgub äh, ITRE poolt kõiki äh, eelarvemuudatusi, mida ta siis tuuakse välja eelarvekomisjonis enne kolmandat septembrit äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal mõistagi. ning ITRE hääletamine toimub ITRE erakorralisel koosolekul seitsmendal septembril kaks tuhat viisteist Strasbourgis, see on esmaspäev, Strasbourg õhtu. eelarvekomisjon eelarvekomisjoni äh, informeeritakse selle hääletamise tulemusest ja nad lubasid ja me leppisime selles kokku, et äh, kui meil saab olla selline härrasmeeste kokkulepe, et nad siis võtavad arvesse kõigepealt muudatusettepanekud, mille meie raportöör välja pakub ja siis ka hääletustulemused siin komisjonis, mis võib olla erinev vastu võib-olla siis teistsugune, kui raportöör on oodanud. nii palju siis menetluslikust küljest ja nüüd lähme edasi debati juurde. annan sõna raportöörile. Anneli Mambosselt. palun, teil on sõna. aitäh esimees selle sissejuhatuse eest, jah, tõepoolest selline see menetlus välja näeb, mida me järgime pean ütlema, et minu jaoks on suur äh, au siin viimasena täna sõna võtta just enne suvepuhkusele minekut. et ikka parimad palad jäetakse lõpuks. mõned nädalad tagasi äh, oli siin komisjonis äh, vastu võetud mandaat triloogiks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarveprojekti osas nagu ka volinik ütles, meie kõige suuremaks äh, mureks äh, on need säästud, mis või kärpimised, mis on tehtud Horisont kahe tuhande kahekümnenda, Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendites. nii et meie programmide äh, rahastust on kärbitud ka EFSI osas me peame andma eelarvekomisjonile tugeva mandaadi, et nad saaksid veel seal midagi päästa triloogi ajal, kolmepoolsete läbirääkimiste ajal. EFSi osas äh, kindlasti me peaksime püüdma algse äh, ettepaneku säilitada nende summade osas. EFSi kokkulepe saavutati küll juba ja midagi ei saa midagi teha, kuid me peaksime vähemalt komisjoni tugeva signaali edastama äh, rubriigis AA ei tohiks äh, seda, äh, siin kasutada neid vahendeid nagu mingi piimalehmana, kus äh, neid vahendeid võib kasutada muudes valdkondades, teadusuuringud, piiriülene taristu, kõik need annavad lisaväärtuse, selge lisaväärtuse Euroopale ja siit ei tohiks kokku hoida, sest see on ka esimene valdkond, mis tihtipeale kas-, kannatab kui me räägime pilootprojektidest, siis tahaksin rääkida nendest, mis said komisjoni poolt positiivse hinnangu ja need ma tooksin sisse siis muudatusettepanekutena ja lõpetuseks ma toetan muudatusettepanekut, mis soovib suuremaid vahendeid ähm, Asserile nagu on juba mitmel korral öeldud, need agentuurid, mis lisanduvad äh, ja mis saavad ka lisapädevusi, nad peavad saama ka piisava äh, rahalise toetuse. kuid äh, need agentuurid, mis on ebatõhusad või mis on saanud halva hinnangu, need, neid peaks siis karistama signeeringute osas nii et praegu arutelud käivad, me peaksime toetama eelarvekomisjoni, et nad äh, rõhutaksid väga paljusid meie mm, projektidest. Strasbourgis leidsid aset kohtumised, ka siin on olnud kohtumisi teiste, äh, ka, ka fraktsioonide vahel ja püüame leida niivõrd laiapõhjalise konsensuse kui võimalik meie komisjonis. Eh, aitäh proua raportöörile härra Eller, palun, suur aitäh. Äh, loomulikult ma ei taha raportöörilt ära võtta viimase sõna õiguse, äh, selle saab ta arutelu lõpus endale, aga äh, ma tahaksin omalt poolt tänada raportööri. ma usun, et täna ähm, on meil kokku lepitud fraktsiooniüleselt nõusolek sellele joonele, mis ta siin välja on toonud, mis puudutab EFSit meetmeid äh, ja edasisi äh, vähendamisi, siis nendega me peame nüüd silmitsi seisma. nõukogu on praeguses projektis äh, kahesaja miljoni võrra kulukohustusi vähendanud ja maksekohustusi seitsmekümne nelja miljoni võrra ja me peame viitama sellele, et pea kaheksa miljardit on FP seitsme all avatud makseid, see tähendab seda, et meil on selline ankur, mida me enda järel veame maksete puhul ja põhimõtteliselt Äh, see mõjutab Euroopa Liidu usaldusväärsust täiesti katastrofaalselt, äh, sellepärast et äh, VKE-de puhul on olukord selline, kus täiesti ebamõistlikel põhjustel peavad need ettevõtted ootama aastaid ja aastaid oma raha. ühesõnaga, kokkuvõtlikult võin öelda, et ma toetan raportööri ettepanekut, aga Äh, me ei saa äh, keskenduda mitte ainult EFSi vähendamisega, äh, vaid me peame minema veel kaugemale. ja ma olen tänulik, aga ma leian, et on ka oluline, et komisjoniga, aga ka avalikkusega tuleb rääkida sellest seisukohast, meie positsioonist äh, ja äh, siin on räägitud äh, kuue koma kahe protsendilisest edumäärast teadusuuringutes VKE-de ettele, aga selline äh, näitaja on surm igasugusele teadusprogrammile ju ja energiapoliitika, VKE-d, innovatsioonivaldkond, programmid, mis on mõeldud teadlaste, naisteadlaste edendamiseks Äh, äh, äh, see kõik on viidud absurdini ja praegusel hetkel me ei ole Euroopa Liidu kolme protsendi eesmärgini jõudnud, kui me räägime rahalistest vahenditest eh, teadusuuringutele. praegusel hetkel meil on see näitaja alla kahe protsendi ja rahvusvahelisel tasandil oleme me vägagi maha jäänud, võttes arvesse Aasiat, eh, Põhja-Ameerikat ja esile kerkiva majandusega riike. Eh, suur aitäh raportöörile tehtud töö eest, aga see on aines, alles algus. aitäh! aitäh! härra Gerbrandi al-, ALDE nimel, palun, aitäh, härra esimees. tahaksin tänada raportööri selle raporti eelnõu eest. üldiselt me toetame seda suunda. kindlasti me ei ole selle poolt, et varastatakse mm, horisont kahe tuhande kahekümne rahasid EFSile, me peame vaatama seda, kuidas alarahastus äh, mõjutab teisi äh, valdkondi, ennem kui me räägime äh, Horisont kahe tuhande kahekümnenda aast-, kahe tuhande kahekümne rahastamisest siin me räägime mingitest konkreetsetest eelarveridadest, äh, nende kärpimisest versus siis kõikide eelarveridade kärpimisest äh, Horisont kahe tuhande kahekümne puhul. olen olnud äh, komisjoniga ühenduses ja tahaksin saada veel lisainfot selle kohta, et mis kahjustaks vähem teadusuuringute valdkonda. me kõik teame, et mõned projektid või mõned eelarveread, nende puhul on raskusi äh, raha kasutamisega, võib-olla oleks äh, ähm, lihtsam saada need lisa seitsesada miljonit eurot just äh, nende eelarveridade pealt, mitte sellistelt teemadelt, millel on täiesti vaieldamatu lisava-, lisaväärtus nii et võib-olla seda üldist kärbet on võimalik veidi selektiivsemate kärbetega vältida. ja seda ma soovisin ka komisjonilt teada ja soovisin ka volinikult täna seda küsimust äh, äh, küsida, kuid olin ise keskkonnakomisjonis sel hetkel, kui tema meid külastas kui me hakkame EFSit rahastama äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend vahenditest, äh, siis me peaksime püüdma neid kärpeid saavutada nende eelarveridade pealt, kus kahju kõige väiksem on. aitäh, kolleeg Turmes, palun. aitäh, Jerzy. Äh, üks põhiteemadest on see EFSi lahing ja ma ei hakka võib-olla põhjalikumalt sellest rääkima, kuid ma olen äh, veendunud, et meil on vaja koordineeritud äh, strateegiat meie ja eelarvekomisjoni vahel. kui me räägime siin äh, kulutõhususest ja kulude vähendamine energiaturul Euroopas, see on võimalik ainult siis, kui me seda ähm, Äh, süsteemi euroopalikumaks muudame, üle-euroopalisemaks. kui me räägime äh, energiaturust, siis meil on vaja ka ühte keskset äh, tugevat regulatiivasutust, me ei saa rääkida kahekümne kaheksast reguleerijast energiaturu agentuur on küll uus agentuur, kuid ta on hästi toiminud kui me räägime nüüd uutest teemadest, piiriülene võrgustik, turuseire, kõik sellised teemad, näiteks eh, insiderkauplemise vältimine ja muud sellised eh, teemad. ja nüüd me võime rääkida lisarahastuse andmisest eh, energiaagentuurile, siis sellel on kindlasti makromajanduslikud kasud, iga euroga saame me päris Äh, palju tagasi. nii et äh, lisaks äh, EFSA teemale peaksime me ka ESA teemat tõstatama. volinik Kaniete on ise Ljubljanas olnud, näinud seda, kuidas selle insider kauplemise vastu võideldakse ka volinik Šefčovitš on nüüd paremini aru saanud ESA lisaväärtusest. tõlk vabandab, Atseri lisaväärtusest. nii et see on kindlasti teema, millega me saame lisaväärtuse. nii et äh, ühelt poolt äh, jah, meil saame lisaväärtust äh, EFSi puhul, kuid äh, Äh, kindlasti peaksime pärast suve kokku tulema, vaatama, kuidas strateegiliselt edasi tegutseda, et äh, siis öö, äh, otsustada, kuidas me saame seda Euroopa lisaväärtust suurendada. kolleeg Urban Crespo, palun. aitäh, kõik, kõigepealt tahaksin tänada äh, jõupingutuste eest äh, võtta arvesse ka meie kommentaare ja selle eest, et te olete rõhutanud vajadust edasi äh, minna teadusuuringute teemaga osana tööstuspoliitikast Euroopa Liidus, kuid me leiame, et teie äh, ettepanek ei lähe piisavalt kaugele, kui toote välja puudusi selles valdkonnas ähm, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves. energiavaesuse teema, äh, sellele ei pööra eelarve üldsegi tähelepanu, äh, samas puudutab see ühteteistkümmend miljonit äh, perekonda me näeme, et Hispaania majapidamistest, äh, väga paljud võitlevad, äh, on hädas selle teemaga, enam kui kümme protsenti nende sissetulekust moodustavad näiteks küttekulud äh, ja enam kui neli miljonit peret ei saa oma kodusid piisavalt kütta Hispaanias, nad lihtsalt ei saa seda endale võimaldada. ja Euroopa Liit kindlasti peaks siin mingeid tulemusi äh, saavutama järgnevatel äh, aastakümnetel fossiilkütused äh, hakkavad otsa saama. see mõjutab kogu energia, elektritundu, ja Hispaaniat eriti, nii et me peame üha enam kasutama siis teisi energiaallikaid ja see fossiilkütustest sõltuvus ei ole kindlasti jätkusuutlik. see kindlasti suurendab ka rahvusvahelisi pingeid, konflikte võib tekkida kogu maailmas sellega seonduvalt. Teie raport ei räägi sellest, et me peame kinni pidama kahe tuhande kahekümnenda aasta kliima Äh, muutuste äh, eesmärkidest, äh, siin on küll põgusalt sellele viidatud, kuid energiatõhususe eesmärkidest näiteks ei ole räägitud. see energiamudel, mis on selle kõige aluseks, põhineb fossiilkütuste mudelil ja see on aegunud. see ei lähtu mitte kodanike, tarbijate huvidest, vaid tööstuse huvidest me ei saa siin rääkida nagu mingitest tavakaupadest energiast, tegemist on siiski ähm, avaliku hüvega, millel peaks olema ka teatud äh, sotsiaal, äh, sotsiaalsed tagatised, kuna see mõjutab äh, miljonite eurooplaste elu. härra Krompers, palun, eelarve peadirektoraadist um,. Good morning, uh, ladies and gentlemen. tere hommikust, daamid ja härrad. mina esindan eelarve peadirektoraati Euroopa Komisjonis, aitäh, et andsite mulle sõna. esitati küsimusi vähemalt äh, Gerbrandi, härra Gerbrandi poolt. Te sooviksite komisjonilt enam kuulda selle kohta, kuidas raha ümber jagati kärbete järgselt äh, pärast EFSi ähm, rajamise otsuse vastuvõtmist. Äh, volinik täna hommikul ütles, äh, et komisjon kindlasti ei taha, et tuleksid sisse eelarve eelnõusse kaks tuhat kuusteist veel mingisugused kärped EFSi rahastamiseks ja ta loodab ka parlamendi toetusele äh, Äh, taastada need summad, mis olid ähm, ette nähtud äh, algses eelarve eelnõus kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks Horisont kahe tuhande kahekümnele. ja lühidalt vastaksin äh, veel härra Gerbrandi küsimusele et millised äh, eelarveread on vabastatud äh, panustamisest EFSisse, kokku on äh, viis tegevust Horisont kahe tuhande kahekümnest, mis, mille vahendeid ei suunata EFSile mitte ühtegi ühisettevõtmist, samuti juurdepääsu riskikapitalile, Marie Curie stipendium, ERC ja partnerlusprojektid, ei, nende rahasid äh, ei suunata EFSI rahastamisele. ja selline pro rata kärbe teistes valdkondades, need viissada äh, miljonit eurot, mis tuli põhimõtteliselt nagu tagasi Horisont kahe tuhande kahekümnest pärast triloogi läbirääkimisi nelisada viiskümmend äh, äh, miljonit äh, kulutati ähm, Marie Curie stipendiumi rahastamiseks ja ülejäänud vahendid siis otsustati kasutada kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. meie jaoks see oli parim võimalus nende EFSI ähm, kärbetega tegelemiseks question. I just have a question um,. Since there was this... mul on üks küsimus, kuna oli teatud äh, segadus nende kärbete osas, mille on äh, nõukogu välja pakkunud, ma saan aru, et äh, te olete äh, siin lisanud äh, äh kulukohustuste osas äh, kakssada miljonit äh, ja seitsekümmend neli miljonit äh, maksekohustuste osas, et kas te saaksite sellest informeerida komisjoni uh,? Yes, I can uh,, the commissioner was informed. jah, volinikku informeeriti uh, nende Äh, kärbete kohta ja täna hommikul tõepoolest oli, äh, tekkis arusaamatus, ma ei tea, miks see täpselt tekkis, kui nüüd räägime nendest äh, summadest, mida te ütlesite, seitsekümmend neli miljonit tegelikult on kulukohustuste osas ja kaks, kakssada miljonit puudutab siis maksekohustusi ja siis jäi nagu mulje, nagu ka komisjon sooviks neid äh, kärpeid teha, kuid äh, see oli vale arvamus, komisjon kindlasti kindlasti ei taha selliseid kärpeid äh, ette näha kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelnõusse. nii et kõik need taotlused, mida teaduskogukond on teinud, need on selles eelarves sees ja kõik kärped, mida te näete, need tulevad nõukogu poolt. aitäh. proua raportöör, annan uuesti sõna teile. Thank you very much. Uh, aitäh. ei, muidugi lõppsõna jääb alati ikka esimehele. võib-olla reageeriksin lühidalt äh, öeldule Äh, kahjuks härra Gerbrandi nüüd lahkus, kuid küsimus, mis tal oli, äh, selle, seda me küsisime täna hommikul ka volinikult, äh, ta ei vastanud sellele ja seetõttu me kindlasti pöördume veel tema poole. me nõustume variraportööridega, püüame leida võimalikult laia konsensust, et meil oleks selge mandaat eelarvekomisjonile kolmepoolsetel läbirääkimistel ja Atseri osas neil peaks olema enam vahendeid, sellega ma olen täiesti äh, nõus, seda ütlesin ka enda sõnavõtus, olen sellega täiesti nõus, nii et aitäh, härra esimees. Äh, lubage mul kõigile, kes veel siin viibivad, äh, soovida ilusat suvepuhkust. aitäh, ega me teid tihti siin ITRE komisjonis ei näe ma tean, et teil on äh, palju tööd ka teistes komisjonides, kuid sooviksin äh, teile kõigile ilusat suvepuhkust, aitäh, et äh, täna lõpuni meiega siin vastu pidasite. ja muudatusette panekute esitamise tähk on kaheksateistkümnendal augustil keset suvepuhkust nii et võib-olla on võimalik siis juba muudatused ära esitada täna, homme, järgmisel nädalal. proua raportöör siis äh, saadab äh, eelarvekomisjonile selle muudatusettepanekute nimekirja kolmandal äh, septembril ja septembris toimub ka hääletus ja meie komisjoni järgmine koosolek, nagu juba ütlesin, leiab aset seitsmendal septembril. kõike head puhkuseks ja ärge unustage ITRE komisjoni ja parlamenti, kui puhkate